Um, kallid kolleegid, vaatamata sellele, et paljud ei ole veel kohale jõudnud, peaksime oma koosolekut äh, alustama, sest et äh, aeg läheb ja meil on väga tihe päevakava. alustame esimese päevakorrapunktiga, selleks on päevakorra kinnitamine ja tahaksin teatada, et et proua Lukatševska on esitanud taotluse äh, nihutada päevakorrapunkt kaheksa kus tema on Rahvapartei variraportöör ja tahaks sõna võtta, aga ei saa seda teha, eh, panna see pärast päevakorrapunkti viis. kui see on teile vastuvõetav, siis viime sisse sellise päevakorra muudatuse, niisiis eh, kinnitame päevakorra sellise muudatusega, nagu ikka kantakse meie koosolekud eh, interneti teel üle, arvestage sellega ja see ajakava, mis meil on, on orienteeruv. ning me võime siin veel päevakorrapunkte ka istungi käigus ümber vahetada, sõltuvalt sellest, kuidas asjad kulgevad, nii et võtke see ka palun teadmiseks. ning nüüd läheme teise päevakorrapunkti juurde, milleks on meie eelmise koosoleku äh, protokolli kinnitamine, see toimus siis neljateistkümnendal oktoobril, protokollid on teile välja jagatud ja me loeme need vastuvõetuks, kui äh, koosoleku lõpuks ei ole esitatud vastuväiteid. nüüd äh, kolmas päevakorrapunkt, mis on esinaise teadaanded ja ma tean, et Lambert soovib sõna saada, aga võib-olla kõigepealt minu teadaanne eile ja üleeile, esmaspäeval ja teisipäeval, siis äh, selle komisjoni esinaisena olin ma Vilnius, sinna kutsus mind eesistuja maa kahele üritusele. esmaspäeval arutasime esmakordselt parlamendi kahe komisjoni juhtidega Euroopa Liidu komisjoniga ja kohaliku äh, arengukomisjoniga äh, ja keskkonnakomisjonidega Äh, makroregionaalsed strateegiad mitte ainult Läänemere piirkonnas, vaid üldse makromajanduslik, äh, makroregionaalseid strateegiaid. Äh, sellel kohtumisel võeti vastu ka teatud järeldused, mis saadetakse siis meie sekretäriaadi poolt teile kõigile edasi. pean tunnistama, et volinik Haan oli samuti kohal meie esindasime seal siis parlamenti ja komisjoni Ähm, sellel kohtumisel arutati siis äh, selle makroregionaalse strateegia üksi, üksikasju äh, ja eesistujamaa valmistas siis ette järeldused ja andis seal siis soovitusi ja nõuandeid ka tulevikuks ja ette on nähtud ka teatud tegevused siis koos parlamendiga meie ühise poliitika raames. nii et, et ma loodan, et see on, paneb aluse siis ka liikmesriikide parlamentide suuremale kaasatusele. aga kõik sõltub muidugi tulevastest eesistujamaadest teine üritus leidis aset eile, tegemist oli mitteametliku äh, regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika ministrite kohtumisega äh, Iirimaa eesistumise ajal Äh, sellist äh, kohtumist ei olnud, äh, eelmine kord tulime kokku Küprose eesistumise ajal, eilsetel aruteludel keskendusime nendele väljakutsetele, mis on seotud poliitika ellurakendamisega, volinik Haan oli kohal, samuti olid kohal regionaalsete assotsiatsioonide esindajad Äh, majandus- ja sotsiaalkomitee oli esindatud, nemad samuti võtsid ka sõna. Äh, see kohtumine äh, oli võimalus kõnelda siis sellest, kuhu erinevad liikmesriigid on jõudnud oma ettevalmistustes uue poliitikaga. meil ei ole veel järelduste lõppvarianti, aga niipea, kui see meieni jõuab, Äh, saadab äh, Miguel selle kõigile teile edasi. ma arvan, et äh, kõik rõhutasid seda, kuivõrd keerulised olid läbirääkimised parlamendiga ning kõik olid õnnelikud selle üle, et me lõpuks oleme paika pannud kogu raamistiku. ma esitasin meie poolt ka taotluse, et kogu see äh, äh, kohaldamise menetlus ja delegeeritud aktid, et selles vallas me soovime teha koostööd. Äh, me mõistame, kuivõrd oluline selline koostöö on selleks, et dokumendid lõpuks vastu võtta ja et plaan on enne jõule kokku kutsuda ühtekuuluvuspoliitika töörühma selle töörühma koosolek selleks, et kuulata ära, mida komisjon kavatseb teha äh, delege-, rakendus- ja delegeeritud aktide ellurakendamiseks ja samuti peame kokku leppima, kuidas me hakkame tegema koostööd. Äh, alustame Leedu eesistumise ajal, aga enamik sellest tööst tuleb ära teha Kreeka eesistumise ajal ja mis mul veel öelda oli, aa ah, jah. Äh, see ongi minu poolt kõik, kui teil on äh, küsimusi, siis äh, ma vastan neile meelsasti. kuna ja me otsustasime ka, et me täna ei koos, korralda koordinaatorite koosolekut, sellepärast et meil ei ole tegelikult midagi arutada. uusi raporteid ja arvamusi jääb järjest vähemaks. ja seega on ka Äh, vähem vaja äh, neid raporteid ja otsu-, arvamusi jagada. Äh, võib-olla me korraldame ühe koordinaatorite kohtumise veel enne jõule, et vaadata, kuidas mõningaid asju korraldada. niisiis, see oleks minu poolt kõik ja Lambert van Nistelrooy nüüd palun. aitäh ma om te zien hoe we nu eh, verder gaan. U, u geeft ook aan, misschien is het goed om minu arvates on väga hea, et me asjadel silma peal hoiame. Te ütlesite ise, et eh, oleks väga hea kokku kutsuda ühtekuuluvuspoliitika töörühm, sellele uus elu sisse puhuda. Ehm, see on väga hea mõte, aga võib-olla peaks muutma nime, mitte tegemist ei ole ühtekuuluvuspoliitika tuleviku töörühmaga, vaid selle ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamise töörühmaga see tuleks selgelt välja öelda jutt käib praegu äh, rakendusaktidest, nagu te ise ütlesite. teeksin ma ettepaneku. Äh, te kõnelesite sellest, et te käisite mitteametlikul ministrite kohtumisel, esindasite seal meid aga ma, tähendab, e-, eeldan, et eesistujamaa oleks pidanud meid ka kutsuma, vähemalt minuni see kutse ei jõudnud. nii et, et ma eeldaks, et kui parlament selliseid kutseid saab, et siis see ka meile edastatakse, varem on seda tehtud. E, te viitasite otsustele, mis möödunud nädalal langetati e, rääkid, rääkisite sellest, kas parlament tõesti suudab asjadega toime tulla mina nägin komisjoni pressiteadet ja nemad olid äh, väga rahul sellega, et parlament nõus oli asjadega. mina hakkasin mõtlema, et kas ma olen millestki valesti aru saanud või äh, või vähemalt meie avalikkusega suhtlemise osakond on millestki valesti aru saanud, sellepärast et äh, selles teates ei räägitud midagi kaasotsustamismenetlusest Teie olete vahelüliks meie ja teiste institutsioonide vahel ja ma arvan, et me peaksime olema asjaga kursis ja meil on vaja natuke ka tagasisidet. ja veel üks asi. kogu meie töö on suunatud sellele, et asjad saaks õigel ajal tehtud ja tihtipeale oleme seda pidanud tegema üsna suure surve tingimustes Äh, näiteks võtame või õigusaktid, mis puudutasid solidaarsusfondi. ma tean, et on oluline, et kõik saaks valmis õigel ajal, enne meie mandaadi lõppu. nii et, et me peame tõesti vaatama, kuidas me seda teeme, kuidas me selle kiiresti tehtud saame, sellepärast et mõnikord me oleme lasknud asjadel käest libiseda. kui me soovime, et selle asjaga ühele poole saab, siis äh, peame hakkama tegutsema see on väga oluline äh, suurele osale Euroopast, eriti kui arvestada praegust mitmeaastast finantsraamistikku. Äh, äh, me ei tea, kuidas asjad tulevikus hakkavad välja nägema, parlament on pikka aega nõudnud suuremat paindlikkust, suuremat paindlikkust solidaarsusfondis, nõukogu on üritanud äh, selle teemaga ka tegeleda, aga ka meie peaksime asja juurde tagasi tulema uuesti, nii et, et mina tahaksin äh, koos teiega koostada siis tegevuskava, et meil oleks mingi ae, ajakava oma töö koordineerimiseks. ja täna äh, äh, peame me siis töö juurde tagasi tulema. aitäh! vastasin, vastaksin siis härra Van Nistelrooy äh, Rahvapartei koordinaatori kommentaaridele, mis puudutab Solidaarsusfondi, siis meil on päevakorras punkt üksteist ja kuulame kõigepealt ära, kuidas meie raportöör äh, selle probleemiga toime on tulnud. tahaksin teid teavitada, et meil on äh, Äh, võimalus see asi täiskogusse viia aprillis, äh, aga äh, parem oleks, kui saaksime seda teha siiski märtsis, et aprill veel varuks jääks. võib-olla mäletate, et nõukogu juba viis aastat või rohkem ei ole nõustunud seda määrust muutma nii et, et äh, me oleme jõudnud praegu sellesse punkti, kus asjad on äh, varasemast palju kaugemale liikunud. väga palju sõltub äh, sellest, kui kaugel on meie seisukoht nõukogu omast, kas meil, sellest sõltub, kas meil õnnestub oma plaanid ellu viia või mitte, aga see menetlus peaks siiski lõpule jõudma meie mandaadi ajal, see on täiesti selge ning kaheksateistkümnendal detsembril eh, arutame seda asja veel ja siis vaatame, eh, mida teha ja ärgem unustagem, et jaanuaris, kui Kreeka minister siia tuleb, siis saame seda samuti arutada. Eh, kõik koos ja mitte ainult me, nii, et mina ja raportöör eesistujamaaga ühendust võtame, igatahes meil on siin suured väljakutsed mis puudutab kutset nõukogu istungile, siis äh, tavaliselt äh, kutsutakse esimees, aga tihtipeale siis äh, kolleegid, kes sinna minna tahtsid, palusid, et kutsutakse, kutsutakse siis neid, kes tahavad minna ja eesistujamaa tavaliselt ei ole vastu, ainuke probleem on olnud selle sõidu rahastamine. aga minuni ei ole jõudnud taotlust kellelgi, et nad oleks tahtnud sinna minna ja seetõttu eesistujamaa kutsuski ainult mind. ja mis puudutab äh, töörühma, kas me muudame nüüd alles jäänud kuudeks veel selle nime või ei, võib-olla järgmine parlamendi koosseis, äh, kui see jätku, see töörühm hakkab tegutsema ka järgmise koosseisu ajal, siis võib-olla oleks mõistlik nime muuta, aga eks me aruta seda ka hiljem. kas kellelgi on veel midagi öelda esinaise teadete kohta? kui ei, siis läheme neljanda päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. see on proua Schröteri raport, mis puudutab siis ähm, arukate võrkude arengu kohalikke ja regionaalseid tagajärgi. Elisabeth, palun, sul on sõna jah, suur tänu, soovin tänada ka kolleege, kes äh, minuga Äh, selle raporti osas koostööd tahavad teha ning kes on valmis seda arutama. Äh, tegemist on tõepoolest väga põneva raportiga, see on suunatud tulevikku äh, ning siin käsitletakse uusi võimalusi, mis avanevad kohaliku majanduse jaoks. siin tõstetakse esile piirkondade ja kohalike omavalitsuste erilist rolli tulevikus. meil on töödokument, mis toob ka näiteid. oluline on meenutada veel üks kord, et meil on terve rida näiteid Austriast, osadelt saartelt, võiks nimetada Madeirat, El Hierot Hispaanias, võiks nimetada Tšehhi Vabariigi Kreekat, näiteks ka Saksamaa Hartsi piirkonda. see on hea räägiks näiteks selle kohta, kuidas just kohalikul tasandil on püütud kasutada äh, taastuvenergiat, kasutada kohalikke energiaallikaid, kasutada energiasäästu võimalusi, töötada välja niisugused süsteemid, eh, mis tagavad piirkondadele energiasõltumatuse. Eh, kui te veel mäletate, siis mõned aastad tagasi komisjon tõi välja ka uuringu äh, seoses piirkondade arenguga aastani kaks tuhat kakskümmend üks olulisemaid ülesandeid, mis piirkondade ees seisab, on just nimelt energiasõltumatus ning sellele ülesandele peame me pühenduma võimalikult kiiresti, sest see võimaldab piirkondadele kõige suuremat kasu. see on samas aga ka üks olulisemaid ülesandeid Euroopa Liidu ees ning see on väga tähtis piirkondade arengu tagamiseks. seetõttu ma soovisin juhtida tähelepanu just nimelt nendele näidetele töödokumendis, sest see kõik põhineb uuringul, mille komisjon tellis selleks, et äh, hinnata parimaid tavasid näidispiirkondi, see on raporti aluseks. raport ise äh, loomulikult käsitleb järeldusi, see tähendab seda, mida uuringu põhjal on võimalik järeldada, mida on võimalik nende näidete põhjal järeldada, mida on võimalik kasutada ära meie tuleviku jaoks me näeme, et piirkondliku majanduse arendamiseks on uusi võimalusi, meil on äkiliselt võimalik muuta piirkondi, mis varem olid sõltuvad teistest, näiteks saared, mis olid sõltuvad maismaast, nüüd on neil võimalik iseseisvalt energiat toota, nad võida-, võivad energiat koguni müüa see tähendab, et energiatarbijatest muutuvad nad energiatootjateks, see tähendab kogu piirkonna jaoks tohutut majanduslikku kasu ning need piirkonnad, mis, millel varem ei olnud mingeid tuluvõimalusi, mis olid maha jäänud, võivad nüüd äkitselt saada olulisteks ettevõtjateks. selline võimalus on minu jaoks äärmiselt tähtis samal ajal me näeme, et need võimalused toimivad ainult sellisel juhul, neid on võimalik kasutada ainult sellisel juhul, kui on loodud vajalikud raamtingimused. see tähendab, et peavad olema tehnilised süsteemid energia ümbersuunamiseks, energia salvestamiseks, ümberjaotamiseks, kui piirkondade tasandil energiat toodetakse, kui piirkonnad soovivad seda müüa, siis peab saama seda ka edastada. see tähendab, Äh, seda, et piirkondadel peab olema võimalus mitte ainult keskvõrku oma energiat edastada, vaid neil peab olema kõigepealt võimalus varustada energiaga oma kodanikke. Äh, meil on vaja tugevdada detsentraliseeritud võrke. Äh, see tähendab energia edastamist võrkudesse, tuleb edasi arendada, tuleb arendada edasi detsentraliseeritud võrke. selleks, et seda teha, on meil vaja äh, väga heal tasemel infotehnoloogiat. see võimaldab meil juhtida energiat kohalikul tasandil, sest meil on vaja just nimelt detsentraliseeritud võrku selleks, et see kõik toimiks. lisaks sellele äh, tuleb taastuvenergia puhul arvestada ka sellega, et meil on tipptarbimise ajad ja meil on ajad, mil energiat tarvitakse vähem. on selliseid aegu, kus energia tarbimine kasvab eriti järsult, see tähendab seda, et näiteks talvel on energiat rohkem vaja kui suvel ning äh, seega on äärmiselt tähtis ka pöörata tähelepanu energia salvestamise võimalustele. sellega seonduvad praegu väga suured probleemid. Äh, tehnoloogia ei ole veel nii kaugele jõudnud, et pakkuda väga häid lahendusi. uuringus on toodud näiteid ning Euroopas on meil ka mitmeid näiteid. Äh, olen igalt poolt otsinud võimalikke näiteid me näeme, et näiteks energiasektoris on võimalik energiat salvestada eh, akudesse, eh, seda kasutada näiteks eh, elektrienergial töötavates transpordivahendites. meil on niisuguseid tehnoloogilisi võimalusi, kuid meil on vaja pöörata tähelepanu ka infotehnoloogiale, ilma selleta kogu see võrgustik ei toimi kui me salvestame elektrienergiat eh, akudesse, siis peab olema võimalik seda ener-, salvestatud energiat ka kasutada, meil peab olema võimalik ka energiat eh, säästa eh, näiteks hoonete energiatõhusust suurendades, isolatsiooni parandades, me peame pöörama tähelepanu korterelamutele, ühe pere elamutele Eh, siin on tegemist väga paljude erinevate sektoritega, eh, niisiis eh, mõte ei ole ainult selles, et me loome võrgustiku, meil on vaja tagada võrgustiku toimimine, meil on vaja luua süsteemid, seda kõike on võimalik kasutada ainult siis, kui meil on süsteemid. see on raporti keskne mõte, majanduslik kasu piirkondadele meil eh, ei piirdu ainult võrgustikega. me peame piirkondi nägema tervikliku süsteemina, me peame arendama süsteemi ning need projektid, mis meil on, eh, lähtuvadki just nimelt sellest mõttest. see on esimene oluline järeldus. teine järeldus on seotud töökohtade loomisega piirkondades kui need piirkonnad, kes enne energiat ainult tarbisid, äkitselt hakkavad energiat tootma, siis tähendab see seda, et energiasektoris tekivad töökohad, samuti tekivad töökohad ehitussektoris. see tähendab, et tekivad töökohad, mis ei eelda uusi koolitusvõimalusi. meil on võimalik ära kasutada kohalikku tööjõudu ning piirkondade jaoks tähendab see just nimelt kohalikul tasandil töökohtade loomist. see on väga tähtis kodanike jaoks. kodanikke peab kaasama, see toimib ainult sellisel juhul, kui me kaasame kõiki. me peame kaasama kodanikke. me peame neile seda süsteemi tutvustama ning kodanikud peavad nägema ka seda kasu, mida selline süsteem neile toob kodanike kaasamine, kodanike kaasamine selles kasus, mida süsteem toob, kodanike valmisoleku loomine, see on äärmiselt oluline. kodanike roll, kodanike osalemine plaanide koostamises, kodanike kaasamine kasusse, kodanike kaasamine erinevatesse projektidesse, energiasüsteemi, kas päikeseenergia või tuuleenergia kasutamisse, see on keskse tähtsusega küsimus. see viib ka järgmise punkti juurde, see on maatriksi järgmine oluline punkt, see on andmekaitse. kui me soovime arukat süsteemi, arukat energia kasutamise süsteemi näiteks ühes majapidamises, siis me tungime era-, ellu. see tähendab, et me kasutame andmeid, mis kuuluvad inimese eraellu. me peame olema siin väga ettevaatlikud andmekaitse on seetõttu minu raporti üks olulisemaid punkte. meil on vaja niisuguseid süsteeme, kus andmed muudetakse anonüümseks ning see on üks suuremaid väljakutseid meie ees, andmete anonüümiseerimine. vastasel korral inimesed meiega kaasa ei tule selle raporti järgmine punkt on raamtingimuste loomine Äh, ning raamtingimused tuleb luua Euroopa tasandil. Äh, kõigepealt on oluline küsimus riigiabi, äh, toetused. kõikides sektorites on see vajalik, ma juba alguses nimetasin, et kogu süsteem toimib ainult siis, kui me läheneme sellele sektori üleselt. kui me loome rahastamisvõimalusi Eh, selleks, et kogu see maatriks hakkaks toimima, on meil vaja toetuste süsteemis muudatusi teha. me peame vaatama, mis on kõige olulisemad probleemid, eh, rahastamine on väga tähtis, kui me tahame siin edasi liikuda. Eh, kui me toet-, tahame edasi liikuda, siis meil on vaja luua ka vastav toetuste süsteem toetuste süsteem peab võimaldama piirkondadel salvestada energiat, edastada see transpordisüsteemi, kus seda kasutada saab. selleks on võimalik kasutada näiteks kohalikke äh, jõujaamu, mida juhitakse kohalikul tasandil ning siseturukomisjonis oli sellest samuti juttu. meil on vaja äh, püüda äh, kohalikud jõujaamad äh, panna tööle selliselt, et neid on võimalik kasutada sektoriüleselt. viimane punkt on see, et me peame töötama ka piiriüleselt, minu jaoks on see väga tähtis punkt, nimelt meil on palju piirialasid, need on kesk, keskusest vaadates perifeeria, eh, samas aga väga lähedal näiteks naaberpiirkonnale eh, on ka näiteks selliseid kaksiklinnasid, eh, kus üks pool linnast asub ühes riigis, teine teises. siin on võimalik teha väga palju koostööd. see puudutab ka toetusi väga hea oleks, kui niisugused piiriäärsed linnad, niisugused kaksiklinnad saaksid koostada ühiseid taotlusi toetuste saamiseks eh, ning eh, siinkohal tuleb mulle meelde kolleeg Selleri raport määruse kohta, mis võimaldab teha territoriaalset koostööd just selliste süsteemide arendamisel. Eh, see annab tõelise tõuke ning just siin on võimalik äh, Euroopa koostööd orgaaniliselt ära kasutada ning nagu äh, ning sellele on viidanud ka kolleeg Ziller. see on kokkuvõttes raporti sisu, järeldused, sooviksin lisada veel kaks punkti, kõigepealt ma kirjutasin raporti algselt inglise keeles Eh, esiteks sellepärast, et see on väga tehniline teema eh, ning on väga hea, kui kasutada tehnilisi termineid eh, nii, nagu nad käibel on ning kui ma hakkasin seda kõike saksa keelde tõlkima, oli mul lihtsalt raske õigeid sõnu leida, seetõttu originaalkeel on inglise keel, ma vaatasin ka tõlget ning siin on tõepoolest tehtud vigu terminite äh, tõlkimisel, eh, niisiis eh, juba saksakeelse tõlke kohta esitasin ma terve hulga parandusettepanekuid, et see keeleliselt oleks korrektne eh, ning siis tuleb kontrollida siin tekstitõlgeid, minu poola keel ei ole kahjuks nii hea, et ma saaksin seda ise teha. siin ma lihtsalt ei tea, mis on õige, mis on vale niisiis, originaaltekst on inglise keeles ja nii, et kui on küsimusi tõlke kohta või nende tehniliste terminite kohta, siis võtke inglisekeelne tekst, vaadake seda siis te saate teada, kui teil tekib küsimusi, mida tegelikult mõeldud on ning näiteks Poola kolleeg, kui äh, tal jäi mulje, et poolakeelses tekstis midagi sees ei ole, siis äh, loomulikult äh, tuleb vaadata, mis on inglise keel, kui talle näiteks jääb mulje, et poolakeelne tekst on midagi hoopis muud. see oli minu esimene punkt, teine punkt on see, meil on siin eh, punkt viiskümmend, eh, siin me tegime väga tihedat koostööd ITRE komisjoniga. Eh, me järgime tegelikult ühte sedasama strateegiat ning ITRE komisjonis Äh, tegeletakse sellesama äh, teemaga äh, ning sekretariaat siis ühendab meie teksti, me ise siis saame otsustada, millised ITRE-st tulevad muudatusettepanekud me arvesse võtame, tegemist on tehnilise läbivaatamisega ning minu jaoks oli väga tähtis, et ITRE tegeleb tehniliste küsimustega, energeetika küsimustega ning mina keskendun sisulistele küsimustele äh, selleks, et juhtida tähelepanu just nimelt majanduslikule kasule. aitäh! aitäh! aitäh Rahvapartei nimel Jan Brežina ja loodetavasti tšehhikeelse tekstiversiooniga probleeme ei ole. aitäh! ma võin teile kinnitada, et tšehhikeelne tõlge on suurepärane ja arusaadav Äh, mis puudutab nüüd neid arukaid võrke, siis äh, olukord on väga keeruline. me puutume selle terminiga kokku väga sageli, väga sageli kõneldakse arukatest võrkudest, äh, eriti siis, kui on väga selliseid muutliku varustusega energiaallikaid vaja ühendada, eriti taastuvenergiaallikaid ma pean tunnistama, et äh, üritasin selle probleemiga, olen üritanud selle probleemiga korduvalt äh, tegeleda äh, probleem on justkui lumeinimene, kõik räägib nendest, kõik räägivad nendest arukatest võrkudest, aga keegi pole neid veel kunagi näinud on lihtsalt mõningaid arukate võrkude elemente, mida ühel või teisel moel erinevates eh, energiajaotusvõrkudes kasutatakse, aga ei ole sellist välja arendatud aruka võrgu süsteemi, mis hõlmaks ka siis jaotusvõrku väga palju on, see on väga palju siiski veel nii-öelda teaduslikul tasemel ja mitte praktilisel tasemel. Äh, meil on olemas akud ja akud on väga head, aga äh, meil on olemas vesinikupõhine tootmine, äh, aga kõik need süsteemid on veel katsejärgus, neid ei saa veel tööstuslikult kasutusele võtta. nii palju arukatest võrkudest. mis puudutab raportööri lähenemist, siis raportöör on keskendunud äh, ühele elemendile, mida mina nimetaksin arukad regionaalsed süsteemid, raportöör muide kasutas ka seda väljendit. siin keskendutakse selliste süsteemide kasutamisele regionaalselt, kui sellised süsteemid olemas on. mina palusin, et komisjon analüüsiks, kuivõrd palju investeeringud sellistesse arukatesse võrkudesse kogu Euroopas maksma läheks. Need arvud, mis siiamaani on välja lekkinud, on olnud tõesti hämmastavad. loomulikult on väga palju positiivseid elemente, mida pidevalt välja tuuakse, aga need tuleb kuludega tasakaalu viia. ma arvan, et äh, selle raporti juures kõige parem on osa, mis puudutab andmekaitset. kui need süsteemid hakkavad toimima, siis on meil vaja eh, juurdepääsu andmetele majapidamiste tasandil, isegi üksikisiku tasandil ja kui need andmed satuvad vales, valedesse kätesse, siis on oht väga suur väga oluline on, et me selle probleemi lahendame ning ma usun, et äh, raportöör on seda teinud üsna hästi. on mõned küsimused, mis minu arvates mulle isiklikult tunduvad pisut vastuolulised, näiteks tema üleskutse siduvateks eesmärkideks kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, taastuvenergia tõhusus, heitmed Need kõik on teemad, mida veel arutatakse. ma ei ole veel päris kindel, kas ma esitan muudatusettepanekuid või ei. mis puudutab nüüd äh, võimalikku positiivset mõju kohalikule tööturule, siis ma arvan, et äh, Äh, kõige suuremat mõju on äh, seni, suurem mõju on seni olnud Hiinas, nii et, et ma oleksin äh, pisut vähem optimistlik, jah, kuigi mingi positiivne mõju regionaalsele tööturule kindlasti on. mis puudutab vajalikke tingimusi Äh, arukate võrkude arendamiseks, äh, siis selles osas ma tõesti olen raportööriga nõus. meil on vaja äh, neid põhitingimusi, isegi kui peame käituma ettevaatlikult. ja veel kord tahaksin teile meelde tuletada biokütuste ajalugu Äh, me olime alguses väga entusiastlikud ainult, äh, ainult kümme protsenti, äh, kümme protsenti tegelikult, me tahtsime saavutada kümme protsenti kütustest, biokütustest ja me teame, kui, kuidas see asi lõppes. samuti ei tasuks korrata neid vigu, mida me oleme teinud päikeseenergiaga. see minu arvates vähendas meie konkurentsivõimet ja arukatele võrkudele jah, regionaalsele tasandile jah aga meil on ettevaatlikku ja tasakaalustatud lähenemist vaja. aitäh ja proua Kadenbach sotsialistide nimel. austatud proua esinaine, lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma sooviksin kolleeg Schröterit äh, tänada hea koostöö eest äh, töödokumendiga ning me tõepoolest tegelesime sellega väga tõsiselt. meie eesmärgiks peaks see olema eh, siin pöörata tähelepanu ka eh, CO2 heite vähendamisele eh, ning taastuvenergia rolli suurendamisele. me saavutame seda kõike ainult sellisel juhul, kui me kaasame kõik osapooled, olenemata sellest, millisest energiasektorist või majandussektorist nad pärit on. seetõttu küsimus on selles, kas see on realistlik, võib-olla me ei ole jõudnud eh, päris eh, lõpuni välja oma arendustega, kuid tooksin näide näiteks eh, Saksamaa piirkonnast, kus Äh, äh, vabandust, Austriast, Burgenlandist, äh, kus piirkond, kus ei ole kunagi ise energiat toodetud, jõuti nüüd sügisel sinnamaani, et kogu liidumaa energia toodetakse koha peal ning järgmisel, ülejärgmisel aastal jõutakse koguni elektrienergia müügini. see tähendab, et üheksakümne seitsmendal aastal äh, välja töötatud äh, rahastamiskavadele toetudes äh, on õnnestunud jõuda tulemusteni, sellesse projekti on voolanud sada tuhat eurot juba ning siin on räägitud ka tuuleparkidest ja need on väga olulised töökohtade loomiseks ning eh, need loovad töökohti ka ehitussektoris. tuuleparkide loomisel oleme me siin näinud konkreetseid näiteid eh, ning eh, need kolmkümmend kaks tuuleparki, mis meil juba on, annavad oma panuse ka sellesse, et energiat toodetakse keskkonnasõbralikult ning see aitab kokku hoida terve hulga CO2 heidet ning Äh, piirkonnas, piirkonda äh, asutati ka äh, rakenduskõrgkool, mis võimaldab noortel omandada haridust, mis tagab neile ka töökohad ning tuuleparkides on võimalik anda neile ka praktikakohti, tegemist on väga uuendusliku valdkonnaga ning Burgenlandi liidumaal on juba sada kuuskümmend töökohta e, loodud, mis on e, konkreetselt seotud nende uute erialadega. E, see tähendab, et nutikate süsteemidega on võimalik tulevikus saavutada mitte ainult majanduslikku kasu, vaid luua keskkonnasäästlikke töökohti ning seetõttu rahastamine toob kaasa, rahastamine on äärmiselt vajalik, tuleb möönata loomulikult ka salvestamisvõimalustele ning siin on korduvalt räägitud ka sellest, et see kõik toimib ainult sellisel juhul, kui meil eh, õnnestub kaasata kodanikke eh, ning eh, teisalt me tagame maksimaalselt heal tasemel andmekaitse, sest vastasel korral ei ole tagatud valmisolek üleminekule detsentraliseeritud võrkudele, inimesed lihtsalt ei ole sellega sellisel juhul nõus, aitäh. Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy. voorzitter, dank u wel um.... aitäh. nagu härra Brežina ütles, eh, siis eh, minul oleks ka paar sarnast märkust ma olen üldiselt nõus äh, raporti äh, sisuga edendada majanduskasvu, luua võimalusi, äh, edendada CO2 neutraalset majandust, arukat majanduskasvu regioonide komitee peaks selle teemaga täiskogule minema, sellepärast et siin on väga palju region, regionaalseid aspekte. ma nägin, et siin raportis mainitakse siduvaid eesmärke. Te teate, et selle teema üle oleme me üsna palju vaielnud. siin soovitatakse samuti minna riiklikult toetuselt üle teistele abiallikatele. mõelgem sellele jah, tea-, teadusuuringuid on võimalik toetada, kui asi, aga hiljem, kui asi läheb juba kommertstasandile, siis peaks kõik jääma äh, turujõudude otsustada. me peame samuti hindama ühishuve, mis selliste projektidega seonduvad. praegune sõnastus on äärmiselt üldine äh, siin räägitakse konkurentsivõimest ja lepingutest, ma arvan, et seda sõnastust tuleks muuta siis veel kaks poliitilist asja, mis peaks raportis kajastamist leidma. aga üldiselt olen ma raportiga nõus, eriti selle raporti väga põhjaliku lähenemisega me peaksime kasutama ka arukat spetsialiseerumist. me oleme kõnelnud siin noorte inseneride koolitusest. Nad peaksid spetsialiseeruma ka arukate võrkude vallas ja see on minu meelest mõistlik. eilsel kohtumisel oli meil Äh, üks esineja Põhja-Hollandist, äh, piirkonnast, mis nimetab ennast energiauruks, Energy Valley'ks. Äh, nemad kasutavad gaasi, aga nad tahavad rohkem teha, nad tahavad tege-, teha koostööd sama, teiste regioonidega, kus on samad probleemid, nii et, et ühelt poolt meil on konkurents ja teisalt siis äh, eesmärkidega seotud koostöö nende regioonide vahel, kes tahavad siis tõesti edendada neid arukaid võrke. ja võib-olla võiks Euroopa Liidu määrust kasutada selle liikumise edendamiseks ITRE komisjon võib-olla tegeleb sellega, see ei ole veel päris selge. ei ole päris selge, millised küsimused on ITRE pädevuses ja millised on meie pädevuses, seda peame arvestama, kui hääletama hakkame. siis veel Horisont äh, programm. Äh, selles programmis on äh, spetsiaalne osa, mis puudutab innovatsiooni ja tehnoloogiat uute energiaallikate vallas äh, seal all on neli punkti ning üks nendest punktidest tegeleb just nimelt arukate võrkudega võib-olla peaksime sellele mõtlema, sellepärast et me oleme juba Euroopas äh, paika pannud viis keskust, mis hakkavad arukate energiavõrkudega tegelema. nii et, et meil on olemas need teadusasutused, mis selliseid võrke arendada soovivad. võib-olla peaksime selle ettevõtmise ühendama ülejäänud ettevõtmistega nii palju minu, minu poolt, aga ma tõesti usun, et see raport on suurepärane võimalus äh, avaldada mõju vabaühendustele, samuti äh, siduda omavahel erinevad energeetikaalased eesmärgid. ma arvan, et meil on palju võimalusi, aga nagu Jan ütles, eks meil tuleb ette ka probleeme oh olgu siin äh, jutt geotermilisest energiast, tuuleenergiast või millest iganes, probleeme on, aga meil on vaja äh, muuta tarbija sõltumatumaks. Äh, sest lõppkokkuvõttes võib ju tarbija ka öelda, kuulge, ma ei taha seda energialiiki, ma ei. nii et, et võib-olla peaksime ka sellega arvestama ning parlament saaks siin tõesti oma rolli mängida, tugevdades tarbijate õigusi. meil on valimisteni jäänud pool aastat, nii et, et võib-olla võiksime seda olukorda ära kasutada. see on kindlasti hea võimalus. aitäh ja härra Krisohelos järgmisena Ευχαριστούμε πολύ την Ελίζα Πετροφέντερ για την έκθεση. Aitäh, proua Schröter, selle raporti eest. ma arvan, et äh, selline raport on väga kasulik. Äh, arukad võrgud on kasulikud keskkonna aspektist, majanduslikust aspektist, need loovad töökohti ja meie komisjoni jaoks on see samuti väga oluline, sellepärast et regionaalareng on just nimelt meie komisjoni pädevuses ja seetõttu ongi see oluline. et äh, oluline on, et meie komisjon selle raporti koostas just nüüd, äh, kuigi meil on probleeme taastuvenergiaallikatega. isegi kui need äh, energiaallikad on võib-olla kallimad kui teised, kuigi praegusel enam päris nii ei ole, peaksime me aru saama, et on tohutuid äh, katastroofe nagu äh, ühend-, äh, USA-s, Filipiinides, minu koduriigis Rodose saarel. nii et, et see, mida me keskkonnaga teeme, toob endaga kaasa suuri kulusid. USA-s kolmkümmend viis miljonit see katastroof, Filipiinidel kümme miljardit ja ohvreid on tohutult nii et, et ma arvan, et äh, väga oluline on äh, investeerida äh, uuendustesse, töötada välja uusi lahendusi ja mitte nagu Stone'i raportis öeldakse, maksta kliimamuutuse kulud, kanda kliimamuutuse kulusid, nii et, et asi on lähenemises. väga oluline on, et me muudaksime oma energiamudelit ähm, ja mida ma siis selle aruka arengu all mõtlen. läbi arukate võrkude saame me Äh, ka kõige väiksemas linnas äh, toota just nimelt sellist energiat, nagu see linn vajab ja siis seda ka eksportida. Äh, see on väga oluline, arvestades ka meie eelarvepiiranguid. sellel saarelt, kus mina pärit olen, on nafta, mida tuuakse energia tootmiseks sisse seitsesada miljonit aastas, kui me seitsesada miljonit iga aasta investeeriksime taastuvenergiaallikatesse, siis me võidaksime väga palju, nii et, et on väga oluline selliseid arukaid võrke arendada, sellepärast et arukad võrgud suudaksid väga hästi ära kasutada kõiki taastuvenergiaallikaid, neid omavahel siduda ja siduda neid ka selliste sektoritega nagu näiteks turism, laevandus äh,, laevateed näiteks äh, riigi mandrialadega ja transpordiga lammut-, niisiis äh, see, mida äh, Troika praegu nõuab, peaks olema lülitada sisse ka see, mida meie nõuame, selle asemel, et öelda, et me peame kärpima seitsesada miljonit palkasid ja pensioneid, tuleks investeerida seitsesada miljonit arukatesse võrkudesse Äh, selle strateegia läbi saame regioonide vahelist ebavõrdsust vähendada. mõned regioonid on suures puuduses just nimelt sellepärast, et nad peavad kõik väljast sisse tooma, toitu, energiat, nad peavad äh, maksma laevaühenduste eest äh, mandriga. Nemad võiksid kasutada siis taastuvenergiat näiteks kas või transpordis niisiis sidugem selle teema oma transpordisüsteemiga, laevatehastega, mis on äh, katastroofi äärel. pidades silmas uut äh, finantsraamistikku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, peaksime aitama regioonidel selliseid investeeringuid plaanida aga selleks, et neid plaane teha, on meil vaja teadmisi nendest küsimustest. mõned regioonid on äh, asjaga väga kaugele jõudnud aga mõnedes regioonides on isegi see termin arukad võrgud tundmatu. nii et, et on väga oluline neid teavitada, äh, tõsta inimeste teadlikkust sellistes küsimustes. ja veel üks asi, mida Elizabethi raportis ka väga selgelt mainitakse. siin öeldakse, et äh, mõned riigiabi liigid peaksid äh, olema kooskõlas ühisturu põhimõtetega turg iseenesest ei lähe väga kaugetesse piirkondadesse ja ei aita neil nende energiavõrke arendada, eraturg seda asja ei korralda. nii et, et äh, sellistes äh, regioonides nagu näiteks saare piirkonnad, mägised alad, me võiksime sellist riigiabi lugada, lubada, kirjeldagem neid äh, regioone, on täiesti selge, et arenenud piirkondades on erarahastamine ja ka avaliku sektori rahastamine olemas, aga aga just nendest kaugetes mahajäänud piirkondades äh, peaks selline abi olema kooskõlas ühes, ühisturu reeglitega, aitäh komisjoni nimel Äh, kas äh, proua Skaringa on kohal, palun? aitäh. E, esindan regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraati ja samuti ener- ja energeetika peadirektoraadi esindaja on ka siin Äh, komisjoni poole pealt me oleme loomulikult äh, nõus sellega, et regioonid ja linnad äh, mängivad selles valdkonnas väga olulist rolli meie ambitsioonikate energiaeesmärkide saavutamise vallas ning nagu siin raportis on öeldud, meil on vaja kogu energiasüsteemi muuta, meil on vaja palju teadusuuranguid ja innovatsiooni, siin mainiti ka energia salvestamist nagu te teate, me ühtekuuluvuspoliitika raames üritame suurendada investeeringuid sellesse valdkonda nii taastuvenergiasse, eh, arukatesse võrkudesse kui ka teadus- ja arendustegevusse. mis puudutab arukaid võrke, siis eh, me loodame, et siia eh, tuleb ka üsna oluline erasektori investeering me tahaksime kasutada finantsinstrumente selles äh, va valdkonnas, kasutada siis igasuguseid laene, tagatisi ja mitmeid muud süsteeme selleks, et tõesti kaasata võimalikult vähe, võimalikult palju erasektori raha ja vähe avaliku sektori raha. härra Brezina ütles, et äh, asi on veel väga varases arengustaadiumis ning ma arvan, et selles staadiumis võivad ka avaliku sektori poolsed investeeringud äh, Äh, kasulikud olla, edendada kohalikke pilootprojekte, äh, välja leida, selgitada, millised on äh, head mudelid selles valdkonnas, kuidas saame olemasolevatest tehnilistest probleemidest jagu ja nõnda edasi minu arvates on see raport väga ajakohane ja väga kasulik, eriti sellepärast, et siin mainitakse konkreetseid näiteid, niimoodi saame ülevaate, millised äh, kogemused on ja niimoodi saame me siis äh, ka parema ettekujutuse sellest, kuidas raha selles valdkonnas kasutada äh, komisjoni ühine uurimiskeskus on läbi viinud uuringu ja seda võite näha ka meie veebilehel, siis näete, mis selles valdkonnas juba tehtud on see kõik on äh, seotud ka riigiabi äh, kaasajastamisega, mis praegu ka kaasa, käimas on. nagu te näete, äh, suunised siis abile, mida antakse energeetika vallas, on veel väljatöötamisel. ja kindlasti ka parlamendipoolset seisukohta võetakse arvesse seejuures nagu te teate, nende tegevuskavade ettevalmistamine käib, niisiis äh, seda ütles ka härra Krisokeelas. Äh, väga oluline on tõsta kõigi regioonide teadlikkust äh, nendest võimalustest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika rahasid saab kasutada edasiminekuks selles valdkonnas. suur aitäh! ja ma ei tea, kas minu kolleeg tahab ka midagi lisada. aitäh! aitäh, et ka mina saan võimaluse äh, DG Energy nimel sõna võtta. Äh, ka mina tegelen arukate võrgu, võrkudega, lisaksin mõned asjad sellele, mida kolleeg ütles. Äh, ta kõneles arukate võrkude projektidest, mis juba olemas on ja rahalistest vahenditest, mis on investeeritud arukate võrkude tehnoloogiasse nii et, et minu arvates ei saa öelda, et arukad võrdud on ainult niisugune äh, suhteliselt ähmane mõiste, meil on konkreetsed näiteid selle kohta, kuidas äh, arukad võrgud regionaalsel tasandil toimivad. loomulikult ma olen nõus, et äh, asi ei ole veel lõplikult välja arendatud aga me siiski peaksime tunnistama seda äh, suurt edu, mis on juba saavutatud ja loomulikult peaksime arukaid võrke Euroopas edasi laiendama, neid on vaja, nende võrkude hüved äh, on midagi, millele on välja äh, tähelepanu juhitud nii raportis kui ka tänases arutelus. Äh, eelmisel nädalavahetusel paljudes paikades me võisime näha, milline kahju võib sündida, kui elektrivõrgud ei tule tegelikkusega toime, nagu näiteks ilmastikunähtused Äh, tasakaalunihked, mis võivad äh, tuleneda äh, pakkumise ja nõudluse erinevustest igal antud ajahetkel. nii et, et igatahes toetan seda, mida täna siin öeldi ja kui lubate, siis kaks asja, mida, millele oleks raportis võinud ehk rohkem keskenduda. väga hea, et siin juhitakse tähelepanu eraelu puutumatusele ja andmekaitsele Äh, see on väga oluline tee, valdkond, mida tõesti ei tohi kahe silma vahele jätta ja see on väga oluline ka selleks, et saada avalikkuse toetus arukatele võrkudele. aga oluline on ka see, et kodanikud peavad ise veenduma nende arukate võrkude hüvedes, äh, mitte ainult olema kaasatud sellepärast, et nad on sellega kuidagi seotud kohalikul tasandil, vaid nad peavad tunnetama ka neid konkreetseid hüvesid, mida selline süsteem neile annab ja sellega seoses on väga oluline, et neil oleks mitte üksnes äh, kindlus, et nende isikuandmeid äh, kaitstakse, vaid neil peab olema ka täielik kontroll selle üle, mis nende andmetega tehakse ja nad saavad ise otsustada, äh, milliseid andmeid nad kellele lubavad edastada see and-, need andmed ei pea jääma ainult võrguoperaatorile, vaid kodanik, kellele need andmed, kelle kohta need andmed käivad, peavad olema äh, omama õigust anda juurdepääsu nendele andmetele ka teistele, kes võivad talle võib-olla mingeid täiendavaid teenuseid pakkuda. Äh, see on üks asi. ja siit ka arvestussüsteemide olulisus raportis räägitakse sellest, aga ei räägita eriti arukatest äh, arvestitest selles arukas võrgus ja minu arvates peaks olema just arukate võrgude nurgakivi väga oluline on, et äh, me tunnistaksime nende arukate arvestite äh, rolli ja me seisame siin silmitsi väljakutsega, meil on vaja, et sellised arvestid tõesti ka kasutusele võetakse, et kogu see raha, mis nendesse arvestes, arvestitesse investeeritakse, äh, tõesti annaks tulu ka kodanikele, mitte ainult võrguoperaatoritele, mõningatel juhtudel seda ka on juhtunud, aga paljudes kohtades saaks asju veel paremaks teha aga loomulikult meil on vaja ka parlamendi poliitilist toetust selleks. ning lõpetuseks raportis räägitakse sellest, et liikmesriigid peavad olema kaasatud, aga ka regionaalsed valitsused, kui me räägime struktuurifondide kasutamisest, aga me peaksime minema üks tasand allapoole veel kohalike omavalitsuste tasandile neid raportis ei mainita, aga nende roll on samuti väga oluline. Äh, parlament ja komisjon äh, teeb väga tihedat koostööd linnapeade äh, liiduga. ja väga oluline on, et, et see arukate võrdu, võrkude sõnum jõuaks ka siis kohalike omavalitsuste tasandile, et ka kohalikud omavalitsused näeksid, milline on arukate võrkude eelis. aitäh! aitäh! Elizabeth, kaks minutit rohkem aega ma sulle anda ei saa, sest me oleme juba ajakavast maha jäänud, nii et palun tee väga lühidalt. Ehm, ma püüan teha hästi lühidalt. kõigepealt töökohtade kohta. päikeseenergia äh, rajatiste loomiseks äh, ei ole vaja äh, ehitada neid seadmeid koha peal, see Äh, tähendab, et äh, siin on väga palju väikesi tehnilisi erialasid, mida on vaja nende seadmete paigaldamiseks, nende korrashoidmiseks, kontrollimiseks ning ka infotehnoloogia vallas tekib siin palju äh, töökohti. Need töökohad ei ole seotud nende rajatiste tootmisega, vaid just nimelt nende tarbimisega, infotehnoloogiaga, inseneritehnikaga Äh, mis on seotud kõigi nende elektriinstallatsioonidega, nende paigaldamisega, äh, küttesüsteemide paigaldamisega äh, ning ehitussektorit on siin juba ka korduvalt mainitud. Need on klassikalised töökohad, mis tekivad kohalikul tasandil Äh, nad on enamasti juba ka olemas, äh, kuid nende jaoks on vaja ka äh, koolitusvõimalusi, seetõttu ma tänan kolleege, kes viitasid sellele küsimusele ning päikeseenergia ei ole loomulikult ainus energiaallikas, ka maasoojust on võimalik kasutada just mägipiirkondades on see väga oluline, samuti veeenergia, väikesed äh, hüdroelektrijaamad on vägagi suure tähtsusega. me ei peaks piirduma ainult päikeseenergiaga, piirkonniti on võimalused täiesti erinevad äh, ning äh, taastuvenergiat tuleb kasutada just nimelt lähtuvalt sellest, mis olemas on. soovin tänada komisjoni ka selle eest, et komisjon juhtis tähelepanu sellele, et siin tuleb äh, äh, valida uued äh, teed, mida käia. meil on suurepäraseid näiteid. tõepoolest tasub neid näiteid ka levitada ning kaasata kõik osapooled. väga tähtis on see, et me kaasame ka vaba turumajanduse, seetõttu sooviksin tänada komisjoni selle eest, et komisjon juhtis selgelt tähelepanu sellele, et avalik sektor peab kasutama investeerimiseks äh, kõiki võimalusi, tema peab andma, äh, looma selle stiimuli, andma algatuse äh, ning siis tuleb kaasata kõik sektorid, tuleb vaadata asja just nimelt sektoriüleselt ning soovin tänada ka kolleeg Lambertit, kes viitas nutikale spetsialiseerumisele. see märkus Äh, leia kuulja kõrva äh, ning äh, ka kodanike kontrollile tuleb pöörata tähelepanu, ma vaatan seda kohta veel kord, vaatan selle üle, siin on võimalik teksti parandada ning kohalike omavalitsuste kaastamisele on mõeldud, kui see tekstist nii selgelt välja ei tule, siis tuleb teksti parandada, nutikad arvestid, jah, loomulikult need on siin kaasatud, kui me mõtlesime, et see on võib-olla rohkem ITRE teema, seetõttu meie sellega konkreetselt ei tegelenud ning nagu öeldud, see jääb ITRE teha. ma vaatan, kui kaugele nad on sellega jõudnud, kas nad rõhutavad seda piisava tähtsusega, kas nad on, kas siin on võimalik saavutada häid kompromisse, me kindlasti Äh, vaatame, et see teema oleks äh, kaasatud ka siis, kui see tekst jõuab ükskord täiskokku. Äh, seda lihtsalt taustaks. päris tehnilised küsimused ma jätsin välja, sest nagu öeldud, see on ITRE valdkond, kui nad neid teemasid ei kaasa, siis me loomulikult juhime sellele tähelepanu sellele suur tänu eh, kõikidele, ma loodan, et sellest saab eh, hea raport eh, ning me jätkame selle üle veel koostööd, aitäh! suur tänu, Elizabeth, see hea tunne on tõesti väga oluline ja aitäh selle lähenemise eest ja annaksin teile teada, et me oleme variraportööridele raporti saatnud juba eelnevalt, sest meil on, on väga lühike tähtaeg Äh, see on siis homme juba keskpäeval, sest me hääletame selle üle detsembris ja see on ainus otsus siis, mis sellega seotud on. ja nüüd saame edasi minna viienda päevakorrapunkti juurde ja selle käsitlemiseks on väga vähe aega ja tahaksin hoiatada kõiki, kes sõna võtavad, tegemist on Lukatševska raportiga biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte ja palun, proua Lukatševska, teil on sõna. suur tänu ja alustuseks tahaksin ma tänada variraportööre, eriti koordinaatorit härra Lambertsit. ja mul on väga hea meel selle üle, et tema on ITRE komisjoni esindaja selles küsimuses. ja ma loodan, et kõik meie soovitused võetakse ITRE-s ka vastu daamid ja härrad, me kõik kindlasti teame seda, et üks Euroopa Liidu suurimaid väljakutseid on energeetika. meil on vaja energeetika sõltumatust ja vähendada ka sõltuvust naftast. uutel aegadel on vaja uusi algatusi meil on vaja tööstust, mis oleks biotooranel põhinev. selle raporti eesmärk on järgmine ehk siis luua partnerlus biotoorainel põhinevate tööstusharude ja Euroopa Liidu vahel, luua ühisettevõtteid, mis peaksid saama kaasrahastuse mis puudutab äh, ressursse, siis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis üks miljard eurot tuleb Euroopa Liidust ja kuni kolm miljardit äh, konsortsiumilt. järgmine küsimus on see, kes on see konsortsium? tegemist on siis äh, mittekommertslike organisatsioonidega, kes järgivad, vaatlevad väärtusahela muutust biotoornel põhineval. Äh, klastrid, VKE-d, ähm, kaubandusorganisatsioonid, IT-platvormid. peaaegu kõik üksused võivad selle konsortsiumiga liitumist taotleda, praegu on äh, Äh, enam kui kuuskümmend osalejat, ka LM näiteks, Unilever, kaheksakümmend äh, teadusorganisatsiooni, ülikoolid, äh, iduettevõtted, kõik, kes soovivad tegeleda uue energiavaldkonnaga. ilmselge on, et seda tüüpi koostöö aitab meil majandusprobleeme lahendada, aga ei piirdu sellega. see on ka suurepärane innovatsiooniallikas ja seda väärtust võib hinnata kahesaja miljardile euroni kaks tuhat kakskümmend aastaks, see parandab tööhõivet ja ka äh, teatud piirkondade väljavaateid. selle algatuse eesmärgiks on, nagu ma ütlesin, luua ühisettevõtteid, Äh, lähtuvalt uuest avaliku erasektori koostööst äh, Euroopa Komisjoni ja erasektori vahel ja rahastatakse teadus- ja innovatsiooni tegevust, äh, innovaatilist energeetika valdkonda. samuti toetakse uusi tarbetooteid, mida on võimalik toota biomassist toetada samuti uusi ärimudeleid, millega on võimalik ettevõtteid igal tasandil tugevdada. biomassi tarnijatest põllumajandustootjate, rafineerimistehaniste, tehasteni ja ka lõppkasutaja puudutab see. ja samuti tugevdab see sektorite, valdkondade vahelisi seoseid. samuti on võimalik siis äh, äh, kaasajastada ja luua uusi äh, tootmisüksusi ja me leiame, et väga oluline on need piirkonnad, kes spetsialiseeruvad biotooranel põhinevatele tööstusharudele, peaks olema kaasatud rakenduskomisjoni tööle koos, töösse koos rahastajaga, sealhulgas näiteks Euroopa Investeerimispangaga. ma leian, et nendele piirkondadele peaks andma kõik võimalused aktiivselt äh, sellel äh, innovatsioonilisel, äh, innovaatilisel turul kaasa lüüa. seda arvamust ette valmistades keskendusime nii palju kui võimalik äh, selle rolli tugevdamisele, mida selline uus ähm, tugevdatud koostöö võib tuua ja kuidas piirkondlikud ja kohalikud valitsused saaksid osa sellest ähm, edust ja ma leian, et alt üles lähenemine on äh, edu garantiiks, meil on vaja kaasata kohalikke üksusi. ja sellega oleks meil võimalik luua või vähemalt öö, äh, toetada teadliku ühiskonna, keskkonnateadliku ühiskonna arengusse täiendav makromajanduslik väljakutse on koostöö tugevdamine avalike üksuste, tööstuse ja teaduse vahel. ja ma arvan, et seda tüüpi kolme tasandil kolmiksüsteem on eh, edu võtmeks ja see lähenemine, millega on võimalik luua uusi töökohti ja kaasata kõiki osapooli. teine teema, mida ma käsitlesin, oli intellektuaalse kapitali kasutamine. arvesse võtta näiteks konkreetseid ähm, tingimusi piirkonnas või ka siis konkreetsete tootjate puhul esinaine ütles, et aega on väga vähe, seega ma ei räägi lõpmatuseni ja, ja siinkohal sooviksin tänada kõiki, kes kaasa lõid töös ja mul on väga hea meel ära kuulata teie küsimusi. härra Van Nistelrooil ei olnud kõrvaklappe peas ja seega ta ei kuulnud, et te tänasite teda suurepärase koostöö eest ja nüüd annaksin sõna härra Nilssonile, kes oli sotsiaaldemokraatide Vaanri raportöör Tack så mycket. Jag eh, eh, ska tacka för... Suur tänu. mina sooviksin tänada selle arvamuse eest, see algatus on suurepärane. loomulikult on siin ka parandusvõimalusi. mina olen pärit Põhja-Rootsist ning Põhja-Rootsis on meil väga palju metsa see ulatub Soomeni välja ning äh, meil tõepoolest on kütust, äh, mida kasutada. väga tähtis on pidada silmas seda, et kui me niisuguseid ühendusi äh, plaanime, siis tuleb arvestada ka sellega, et need, kes kõige rohkem panustavad, Eh, saaksid ka tõepoolest kaasa rääkida. konsortsiumis peab olema kõikidel sõnaõigus, sõnaõigus peab olema ka väiksematel piirkondadel. Eh, me ei saa lubada seda, et Unilevel ja KLM kahekesi kõik nüüd otsustavad. Eh, seetõttu sooviksime meie näha just seda, et kaasatakse piirkondlike strateegiate väljatöötamisega piirkonnad ise minu arvates on väga hea see, et meie komisjonile anti see ülesanne, sest biopõhised majandusharud, harud on piirkondliku arengu tugisambad. ma leian, et raportöör on teinud väga head tööd Äh, sooviksin vaid hoiatada äh, selle ohu eest, et väiksemad osalejad võivad saada siin väiksema sõnaõiguse, seda tuleb väga hoolikalt jälgida, aitäh. Uh, suur tänu. Uh, palun kolleeg Fernandes roheliste nimel. aa, ah, te ei soovigi sõna? ehk siis rohkem sõnavõtjaid ei ole. aga ah, siiski, härra Van Nistelrooy. Dobši? But it doesn't mean that no Chapamovu Popolsko. I don't speak Which is a pity, I mean. Poola keelt ma ei räägi. jah, sellest on küll kahju, ütleb esinaine. aga aitäh. kell üksteist toimub meil arutelu ITRE komisjonis ja siinkohal peab, nende ühisettevõtete puhul me räägime siin juba mitmetest ühisettevõtetest ja oluline on vaadata seda tervikuna, ehk siis see on suunatum tegevus äh, rakendamise osas, äh, meil on ühised eesmärgid, me räägime siin ühest miljardist, hetke, see on umbes nii, hetkel on ta arutelu veel käimas selle eelarve osas ja kaks koma kaheksa miljardit äh, tööstusest. ja see on väga huvitav, sest äh, näeme, et nad on siin täielikult panustamas äh, mitte ainult uuringute osas, aga nad ka investeerivad biotoorainel põhinevate tööstusharude tulevikku. ja ma tahaksin siin tõesti väga rõhutada järgmist teemat. väga palju räägitakse selle tehnoloogia levitamisest, selle lähenemise toetamisest, kõikidest nendest külgedest. ja kui vaadata eelnevaid ühisettevõtteid ja millise, millistest riikidest nad tulevad, siis me näeme, et just nende algatuste osas mis puudutavad äh, vanu liikmesriike, on eesotsas, kui me räägime biotoorel põhinevatest tööstusharudest ja piirkondlikust poliitikast, siis eesmärgiks on keskenduda just ka uutele liikmesriikidele ja lõunapoolsetele liikmesriikidele. aga kui vaadata seda tervikuna, siis on võimalik seda ellu viia igal pool, kui piisav huvi on olemas ja konkreetselt äh, tegeleda, näiteks Rumeenias seda võib teha väga paljudes piirkondades, seega selle idee levitamine ja erinevate osapoolte kokkuviimine tööstuse ja avaliku sektori vahel ja samuti ka teadusvaldkondade vahel on väga tähtis koordineerimine Interregi vahendite kasutamine selle koostöö toetamiseks ja samas me ei tohiks välistada ja keskenduda ainult mingitele konkreetsetele piirkondadele, kus need ettevõtted juba tegutsevad, aga see eesmärk on palju laiem. ja meie tegevus siin komisjonis on väga tähtis, sest võib-olla mõned need ettevõtted on väga edumeelsed uue tehnoloogia kasutamisel, uute võimaluste kasutamisel, aga rakendamine peaks aset leidma igal pool. sest biotooraine põhineva tööstusele üleminek äh, on väga potentsiaalikas, suure potentsiaaliga, võib-olla mitte siis linnapiirkonnas, aga ülejäänud äh, siis maapiirkondades. aitäh ja ma hoian tihedat sidet äh, kolleegiga selleks, et äh, teemat täpsustada. ja peaksime siis vaatama ka, kuidas arutelu peale kella üht-teist äh, ka ITRE komisjonis toimub. aitäh, Lamber! Euroopa Komisjonist on meil ka siin esitaja, esindaja kohal, kas te soovite sõna? palun. suur tänu mina tulen äh, teadus äh, peadirektoraadist ja mul on väga hea võimalus äh, siin kaasa lüüa. raportööri ettepanekud on suurepärased, see raport on väga hea ja väga ülevaatlik. ja me mõistame, kui oluline on paika panna soovitused selleks, et arvesse võtta piirkondlikku mõõdet ja me peame arvestama siin erinevaid strateegiaid, see töö käib käsikäes ja seda on vaja täielikult integreerida. see tähendab, et ettepanekud koostades selle määrusega seoses peame me oma tööd tegema koostöös siis piirkondlike poliitikameetmetega ja ma tahaksin siinkohal viidata ühele teemale, millest rääkis härra Nilsson, mis puudutas otsuse tegeva, tegemise protsessi. jah, väga tähtis on, et seda tüüpi algatuses oleks täiesti läbipaistvad, avatud, mis puudutab osalemist. ehk siis selge on see, et see ei ole mingi suletud, äh, piiratud klubi vastupidiselt äh, me soovime, et osaleda saaksid kõik sidusrühmad, sealhulgas ka piirkondlikud äh, ametivõimud. ja piirkondadel on väga oluline roll just rakendamisfaasis. teadusuuringud ja innovatsioon ei äh, ole meile, me, nende puhul ei piisa meil lihtsalt teema arutamisest, vaid see on vaja ka ellu viia. ja sellega on võimalik äh, luua võimalusi liikmesriikidele ja piirkondadele. aitäh! Äh, kas raportöör soovib veel midagi lisada? ei ja ma tahaksin lihtsalt tänada kõiki nende märguste eest, mis tegite ja mul on väga hea meel selle üle, et me oleme kõik nõus, et tegemist on ähm, olulise teemaga ja sellega, kui tähtis on piirkondade roll ja kui oluline on neid aktiivselt äh, kaasata selle projekti töösse. ja ma usun, et äh, sellise konsortsiumi paikapanemine tagab selle, et valitsused, ettevõtted, ülikoolid, polütehnilised institutsioon, instituudid ja kõik teised äh, saavad entusiastlikult äh, kaasa lüüa selles algatuses ja sellega on meil võimalik tagada edu. suur tänu kuna ITRE selle raporti plaanib vastu võtta üheksandas jaanuaris, siis ei ole meil muud võimalust kui detsembris selle üle hääletada ja seega on tähtaeg muudatusettepanekuteks väga lühike, kakskümmend kaheksa november äh, kell kaksteist päeval ja sellega saame selle punktiga lõpetada ja lähme kaheksanda päevakorrapunkti juurde, ja härra Silagi ähm, asendab härra Kodmanist ähm, ja see on äh, raport makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistikaga seanduv. suur tänu, lugupeetud esineja, äh, esinaine, kallid kolleegid. Ivarsi nimel äh, tahaksin ma vabandada selle eest, et ta ei saanud kahjuks siin kohtumisel osaleda ja seega ma tutvustan tema arvamust, mis puudutab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajalikku statistikat. komisjoni ettepanek puudutab poliitilist konteksti ja ma majanduslikku juhtimist äh, parendamist Euroopa Liidus, äh, kus Euroopa poolaasta ja majanduskasvu pakt on mängimas olulist rolli olemasolevate menetlus, ettepanekute käigus soovib komisjon tuua välja ennetava tasakaalustamise, tasakaalustamatuse tuvastamise euroalas Euroopa Liidus. raportöör rõhutab seda, et äh, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid üheskoos äh, Regionaalarengu Fondiga ja Kalandusfondiga on oluliselt pasandun-, panustanud äh, mitmetesse investeeringutesse Euroopas ja nende peatamine võiks makromajanduslikku tasakaalustamatust liikmesriikides välja tuua. fondide peatamine Äh, ja sellist lahendust peaks kasutama ainult viimasel hetkel ja arvestama peaks äh, ka töötuse, äh, vaesuse ja skp näitajaid. raportöör rõhutab, kui oluline on see, et meil on kõrgetasemeline ja õigeaegne statistika, seega on meil vaja tihedat koostööd liikmesriikide vahel ja rõhutab seda, et makromajandusliku tasakaalustamise menetluse näitajad lähtuvad liikmesriikide andmetest ja seega on väga tähtis. raportöör toetab komisjoni ettepanekut selleks, et indikaatorid avatuks jätta suur tänu! aitäh Rahvapartei nimel proua Ukatševska! Dziękuję bardzo. Na początku chciałabym E, za interesujące poprawki. suur tänu. ma do, do, do... tahaksin tänada raportööri e, selle väga huvitava raporti eest ja tahaksin tänada kolleegi ka ettekande eest. E, makroökonoomiline. ma arvan, et meil õnnestub saavutada hea tulemus ja me tõesti suudame need makromajanduse tasakaalu nihked korrigeerida. väga oluline on, et meil oleksid usaldusväär-, meil oleks usaldusväärne statistikasüsteem, süsteem, mis meil võimaldaks saada statistilisi andmeid, see on eriti oluline, pidades silmas makromajanduslike tasakaalu nihete kohta käivat statistikat ma arvan, et meil on vaja sellist määruse teksti, mis on äh, sidus ja ei jäta ruumi kahtlusteks. ehk siis meil on vastav terminoloogia, mis puudutab kasutavaid, kasutatavaid äh, ressursse ja ma arvan, et meil on vaja tihedamat äh, koostööd äh, riiklike statistikaametnike, ametitega ja paremat statistikat, mis puudutab äh, piiriüleseid projekte, samuti maapiirkondade ja linnapiirkondade osas. kui meil on see statistika olemas, siis saame, saame parema pildi selles osas, kuidas majandus areneb, mitte ainult siis liikmesriigis, aga ka konkreetsetes Euroopa Liidu piirkondades see on otseselt seotud äh, nende nüanssidega, äh, mida ja nende ettepanekutega, mida ma teen muudatusettepanekute käigus ja, ja Nikos Krisohelus, äh, palun roheliste nimel. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα. Suur tänu! meil on loomulikult vaja kvaliteet, kvaliteet, kõrge kvaliteediga statistilisi andmeid. meil on vaja ka terviklikku pilti, me peame saama makromajanduslikule arengule andma tervikliku hinnangu, selleks on vaja statistilisi andmeid, neid on vaja õigesti analüüsida ning eh, meil on vaja ka näitajate avatud loetelu Neid makromajanduslikke näitajaid on vaja kaasata arvestades makromajanduslike tasakaalu nihete tekke riski, see tähendab seda, et me peame arvestama sellega, et näitajad ei pruugi kajastada kogu tegelikkust ning kui me räägime makromajanduslikest näitajatest, tuleb meil kaasata äh, rohkem äh, näitajaid, me peame arvestama, et äh, numbrid võivad olla ka eksitavad, äh, me ei tohi toetuda ainult puudujäägi määratlemisele, finantsolukorrale, vaid tuleb arvestada ka keskkonna seisukorda, ühiskonnas toimuvat ning paljusid muid aspekte see tähendab, analüüsile tuleb pöörata väga palju tähelepanu, meil on vaja niisuguseid eeskirju, mis sellega arvestavad. ning nagu öeldud, peavad meie eeskirjad olema ranged. siit äh, jõuame küsimuseni, millised peavad olema sanktsioonid, kes aga lõpuks trahve maksavad, valitsused, valitsuse asutused või äh, keegi muu kes on esitanud valesid andmeid. ning lõpuks äh, tuleb kaasata loomulikult ka parlament kogu sellesse äh, protsessi. Äh, ka sellele tuleb tähelepanu juhtida. raport peab näitama selgelt, et ühel pool peavad meil olema karistused, et tagada korrektsete andmete esitamine, teiselt teisest poolt tuleb meil aga ka eh, mõelda eh, sellele, et karistused peavad olema ette nähtud erineval tasandil, erineval moel, arvestades neid eesmärke, eh, mida me tegelikult soovime järgida. minu arvates ei ole see tekstis praegu veel päris selgelt sõnastatud ning tuleb mõelda ka sellele, kas sanktsioonidel on ikka majanduslik mõju. eesmärgiks ei ole sanktsioonid äh, ise, asjana iseeneses. rohkem küsi-, äh, kõnesoovijaid ei ole, aga nüüd äh, komisjoni esindaja saab peatselt sõna. kas me oleme piisavalt välja töötanud süsteeme selleks, et mingil määral mõõta ka neid järelmõjusid seoses makromajanduslike tasakaalustamu-, tasakaalustamatusega. ja seda ma tahaksin küsida nüüd Eurostati esindajalt. kõnelejal ei ole mikrofon sees yeah.. Thank you uh.... aitäh, lugupeetud esinaine. ja vastaksin kohe teie küsimusele. me oleme tõesti tulemustabeli nende näitikute suhtes koostanud näiteks kui te olete näinud selle aasta komisjoni raportit, siis äh, seal on kaheksa indikaatorit, mis puudutavad sotsiaalvaldkonda. ehk siis eesmärgiks on tõesti äh, täielikult äh, neid andmeid kajastada, mis toetaks siis majanduslikku analüüsi siis konkreetsetes liikmesriikides, aga ka siis seda, millised võivad olla need täiendavad mõjud äh, teistes liikmesriikides ja mõjuga Euroopa Liidu tasandil. ja me oleme lugenud ähm, komisjoni arvamust ja me toetame seda aga me leiame, et äh, jah, et tegemist on täiendava arutelu jaoks väga hea lähtekohaga komisjoni jaoks on kõrgetasemeline statistika äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse osas väga tähtis, seega meie eesmärk on konkreetselt paika panna tugev äh, statistika kvaliteedi jälgimise mudel selleks, et äh, meiepoolsed soovitused selle menetluse käigus lähtuksid konkreetsetest faktidest ja andmetest selles kontekstis toetame me teie ettepanekut, et meil on vaja kõrgetasandilist, kõrgetasemelist äh, statistikat seoses äh, selle menetlusega. arvamuses on ära toodud ka mõte, et komisjoni analüüs peaks arvesse võtma konkreetseid äh, äh tingimusi konkreetses liikmesriigis, sotsiaalseid külged, töötust, tööhõivet, majanduskasvu ja skp kasvu. ja me toetame seda ning me leiame, et see on äh, õige lähenemine ja seda me ka soovime näha. mis puudutab sanktsioone, siis sanktsioonid on suunatud Äh, ainult nendele juhtumitele, kus on tegemist äh, statistikaga manipuleerimisega ja me leiame, et manipuleerimine sellisel viisil ei ole aktsepteeritav. meil on vaja süsteemi, et kõi-, ükskõik, kes statistikat manipuleerib, Äh, saaks karistatud ja selle ettepaneku kontekstis on sanktsioonid suunatud ainult statistikaga manipuleerimisele, kas siis tahtlikule või siis äh, tänu äh, olulisele hooletusele. suur tänu, esinejana, see oli minu poolt kõik praegusel hetkel aitäh, härra Krisohelus soovib veel kord kommenteerida seda, mida te ütlesite. kaks küsimust. arvestades seda, mis äh, Kreekas aset leidis, siis ähm, toimus äh, muutus, äh, mida arvestati makromajandusliku tasakaalustamatuse näitajate osas ehk siis meil ei ole selliseid püsivaid ja konkreetseid otsuseid selles osas, milliseid näitajaid peaks aruandluses arvesse võtma. seda esiteks. ja isegi praegu on mulle jäänud mulje, et need näitajad Kreeka raportites on erinevad kui teiste riikide osas lisaks sellele, alguses te ütlesite, et arvesse võetakse ka sotsiaalseid näitajaid, aga Troika ei võta sotsiaalseid indikaatoreid arvesse. ja fiskaalne konsolideerimine ei võta samuti arvesse eh, seda kokkuvarisemist sotsiaalsel tasandil. Teie ütlesite, et eh, seda ka tehakse aga see ei peegeldu poliitika otsustes eelarve küsimustes, jah, meil on need näitajad olemas, me võime jää, hoida silma peal sellel, mis toimub, aga kuidas mõjutab see neid otsuseid, mis tehakse seoses eelarve puudujäägiga, eelarve küsimustega laiali? jah äh,, proovige vastata sellele nii palju kui võimalik, aga nüüd lisaks veel härra Plašakilt üks kommentaar suur tänu, proua. suur tänu, proua esinaine. ma näen, et äh, meil on tõepoolest vaja selgeid reegleid, eeskirju, äh, mis äh, aitaksid korraldada Euroopa Liidus tehtavat statistikatööd meil on vaja institutsioone, mis eh, nendele reeglitele põhinedes töötavad. ma põhimõtteliselt toetan raportit, kuid eh, siin on vaja teatud survet. rohkem küsimusi ei ole, seega annaksin sõna kolleegile Eurostatist ja ma ei tea, kas eh, komisjoni esindaja soovib ka midagi öelda, aga kõigepealt Eurostat, palun. ilma mikrofonita. Indeed uh,. Uh, uh, jah. küsimus äh, on äh, pigem seotud äh, eelarvepoliitika küsimustega. mina aga võin seoses selle ettepanekuga öelda järgmist ja see tuleb välja ka hoiatusraportist, mis avalikustati käesoleva aasta novembris komisjoni poolt. ja seal on ära öeldud, et analüüsid eh, iga riigi osas ei võta arvesse mitte ainult makromajanduslikke näitajaid, aga ka, ka täiendavaid eh, sotsiaalseid näitajaid. ja see on äh, see hoiatusraporti eesmärk ja me üritame tagada selle, et me äh, statistikaandmete hulgas ähm, katame ka selle valdkonna. ja makromajandusliku poliitika ja troika küsimus aga ei puuduta mind otseselt. aitäh, härra Silagi, kas te soovite teha lõplikud märkused? ehk siis need märkused on tegelikult härra Kodmaniselt, aga ja arvestades kõiki neid muudatusettepanekuid, ta kindlasti soovib teha kompromissettepanekuid enne hääletamist selleks, et EKONi komisjon ka selle heaks kiidaks. aitäh, EKOn kogu võtab selle vastu siis kolmeteistkümnendal veebruaril ja meil on aega muudatusettepanekuteks ja tähtaeg on siis teine detsember kell kaksteist päeval ja te võite siis kõik esitada oma muudatusettepanekud ja aitäh teile, aitäh ka Eurostatile ja nüüd saame minna kuuenda päevakorrapunkti juurde. härra Seller on siin meiega, see puudutab Euroopa majanduse pikaajalist rahastamist. palun. Frau Vorsitzende, jah, suur tänu, proua esinaine. käesoleva aasta märtsikuus esitas komisjon rohelise raamatu, kus oli püstitatud üpris palju küsimusi. eesmärgiks oli teada saada, milline on uute eeskirjade mõju finantsturgude reguleerimisele ja stabiliseerimisele äh, selleks, et tagada projektide pikaajaline rahastamine, eelkõige taristuprojektide rahastamine, aga samuti tuvastada mõju VKE-dele. EKONi komisjonis on seda teemat juba käsitletud, kuid ma arvan, et just eh, kohalik tasand, piirkonnad ning VKE-d eh, on need, eh, kelle, keda see teema väga eh, tihedalt puudutab, eelkõige kui on tegemist pikaajaliste projektidega, eh, nende rahastamisega ning seetõttu meie regionaalkomisjonis koostame samuti sel teemal arvamuse. me näeme, eh, et kardetakse raskusi, mida uued finantsturgu reguleerivad eeskirjad võivad kaasa tuua, samuti pankade äh, tegevust puudutavad eeskirjad, pankade omakapitali nõuete suurendamine. kardetakse, et see avaldab mõju projektide riskihinnangutele ning pikaajalised projektid võivad siin tunda teatud negatiivset mõju ning just pikaajaliste projektide osas nähakse teatud ohtusid meil tuleb aga vaadata seda teemat tervikuna ning tuleb kõigepealt vaadata, mis meil üldse olemas on. meie komisjonis oleme me rääkinud struktuurifondidest, nendega seonduvatest rahastamisvõimalustest, samuti riiklikul tasandil olemasolevatest võimalustest toetusi eraldavatest pankadest, finantsinstrumentidest küsimus on ka selles, kuidas kaasata äh, erasektori äh, rahastamisvõimalusi, äh, kuidas kaasata riiklikke pankasid ning mitmeid muid finantseerimisasutusi. me oleme siin üht-teist juba ka otsustanud ning me peame arvestama, milline on seni tehtud töö tulemus just finantskriisi aegadel, see kriis ei ole ju lõplikult möödunud, on just VKE-d need, kes on kõige rohkem kannatanud, kelle krediidiliinid on suletud või kellele ei võimaldatagi pikaajalisi laenusid Äh, samuti äh, tabavad neid valusalt finantsturgude kõikumised, see kõik avaldab mõju äh, ettevõtetele antavatele toetustele ning ka suurte infrastruktuuriprojektide rahastamisel on vaja otsida erinevaid rahastamisvõimalusi. see on taust, millega tuleb arvestada seetõttu mina püüdsin kõigepealt lühidalt keskenduda kaheksale punktile, sõnastada teesid mis näitavad, et meie arvates on väga oluline tagada pikaajaliste projektide, pikaajaliste taristuprojektide rahastamine, kaasates erinevaid rahastamisallikaid, eh, avalikku sektorit ning tagada tugi VKE-dele. Eh, seejuures eh, nägime me seda, et teatud kriisi riikides, liikmesriikides eh, on eh, kriis toonud kaasa selle, et avalikus sektoris ei ole enam investeerimiseks vahendeid või on neid väga napilt. Eh, see tähendab, et toetuste leidmiseks tuleb kombineerida erinevaid allikaid oma uuringute tulemusena me Äh, nägime, kui me toetume Saksamaa näitele, et äh, väikesed äh, ja keskmise suurusega rahastamisasutused, pangad või ühistupangad on kriisiaegadel üpris stabiilsed ning just nemad rahastavad piirkondliku tähtsusega projekte. komisjon peaks just sellele pöörduma, pöörama rohkem tähelepanu just sellele me soovime tähelepanu juhtida, et äh, ühistupangad, hoiukassad äh, on äh, need asutused, mida ei tohiks jätta tähelepanuta, neid ei tohiks jätta kõrvale. Nad on tervikliku rahastamise tagamisel väga olulised ning neid tuleks rohkem kaasata. lõpuks Euroopa Investeerimispangal on samuti olnud miljardeid eh, erinevate finantsinstrumentide eh, tagamiseks ning eh, neid ei kasutatagi täiel määral, sest vaev, mida nende instrumentide kasutamiseks tuleb näha, on liiga suur. ka sellele küsimusele tuleb veel rohkem tähelepanu pöörata, siin tuleb luua rohkem võimalusi Euroopa Investeerimispanga vahendite kasutamiseks ning just pikaajaliste projektide kapitaliseerimiseks. kahjuks me näeme ka, et Euroopa Keskpank on eraldanud miljardeid erapankadele, kuid paraku oh, kõik need vahendid on läinud pigemini lihtsalt pangandussektori stabiliseerimiseks, eh, kuid investeerimistegevuseks eelkõige VKE-dele vajaliku, vajalike investeeringute eh, tegemiseks ei ole vahendeid leitud. Eh, regionaalkomisjoni seisukohast oleks oluline seda mainida, seetõttu seetõttu ma püüdsin seda mõtet väljendada ka arvamuse äh, tekstis äh, ning äh, ma loodan, et kolleegid esitavad omalt poolt ettepanekuid, kuidas seda teksti veelgi paremaks muuta, aitäh! Joachim the... aitäh, Joachim ja Moitsa Kleva-Kekus sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh. Econi komisjon arutas seda teemat samuti sellel nädalal Äh, Econ on siin äh, juhtkomisjoni rollis. minu arvates on väga tore, et ka meie komisjon oma seisukohta esitab, esindab. tahaksin tänada raportööri suurepärase raporti eest. Äh, arvamuse eelnõu, mis meile esitati, on esitatud väga õigeaegselt, nii et, et meil on praegu väga palju aega arvamuse koostamiseks olen raportööriga nõus, et pikaajalised investeeringud Euroopa majandusse on olulised ma olen meeldunud, et ühtekuuluvuspoliitika mängib äh, väga olulist, kui mitte kõige olulisemat rolli Euroopa Liidus, sellepärast et ühtekuuluvusfond on see fond, mis võimaldab saavutada suuremat ja jätkusuutlikumat majanduskasvu, rohkem töökohti, aitab vähendada erinevusi regioonide ja liikmesriikide vahel. minu arvates on äärmiselt oluline juhtida tähelepanu pankade rollile Äh, seda enne, pärast ja ka kriisi ajal. Nende äh, laenamisvõimalused äh, olid ületatud, aga täna oleme me olukorras, kus pangad endiselt ei taha laenu andmise kriteeriumeid allapoole lasta ja samas kogu Euroopa vajab neid laene. panganduskriis on veel üks põhjus, miks meil tuleb leida alternatiivseid pikaajalise rahastamise allikaid. mul on väga hea meel, et uuenduslik rahastamine, uuenduslikud rahastamisvahendid mängivad väga olulist rolli. me kõneleme nendest äh, vahenditest mitte üksnes selles arvamuses, vaid me oleme juba Äh, teha neist kõige olulisemad rahastamisvahendid. Äh, mis puudutab nüüd äh, seitsmeaastast, mitmeaastast raamistikku, siis siin meil on veel tööd teha need vahendid peaksid aitama VKE-sid ning läbi kiire ja läbipaistva rakendamise, ma arvan, et õnnest-, õnnestub meil saavutada kordistusefekt ning loomulikult äh, on ka EKA-tel siin oluline roll mängida. Äh, ma olen kuid kõnelenud sellest, et õiguskindlus ja läbipaistvus äh, nende rahastamisvahendite kasutamisel on äärmiselt oluline, kui me tahame saavutada seda, et liikmesriigid tõesti teavad, kuidas neid vahendeid kasutada. see on väga oluline, pidades silmas nende rahastamisvahendite tulevikku ja tahaksin äh, kuulda rohkem komisjoni seisukohta selles küsimuses. lõpetuseks tahaksin tänada raportööri, tegemist on suurepärase arvamusega ning jään ootama koostööd raportööriga ka tulevikus, aitäh! ja aitäh roheliste nimel jällegi Nikos, palun! aitäh! Äh, see teema on väga oluline, sellepärast et jutt käib tõelisest probleemist Euroopa majanduse pikaajalisest rahastamisest. Äh, tegemist ei ole mingi abstraktse küsimusega. me peame vähendama ebavõrdsust, edendama sotsiaalset kaasatust, looma töökohti, äh, saavutama neid eesmärke, mis me oleme endile seadnud, näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärgid äh, ühtekuulu-, sotsiaalse ühtekuuluvuse vallas. Neid eesmärke me ei saavuta iial, kui meil ei ole majanduse pikaajalist äh, rahastamist, kui iga kriisiga lõpeb majanduse rahastamine. me võime ju küll rääkida lõpmatuseni igasugustest poliitikatest, aga tulemusi ei ole. milline on peamine probleem, mille ees me täna seisame? kriis Äh, kriis on ebavõrdsust suurendanud. me oleme aastaid üritanud ebavõrdsust vähendada, aga nüüd see ebavõrdsus kasvab ja see on tõsine probleem. ebavõrdsust regioonide vahel on rohkem ja seda on rohkem ka regioonide sees. võib-olla SKT näitajad Äh, viitavad küll majanduskasvule mõnes piirkonnas, aga samas on äh, kogu regioonis mitmeid piirkondi, kus tegelikkus, tegelikult seda kasvu ei ole ja sotsiaalse ühtekuuluvusega on tõsiseid probleeme. meil on äh, vaja rohkem riigipoolset rahastamist, aga me oleme kärpinud Euroopa eelarvet meil on vähem riigipoolset rahastamist, aga ka erasektorist tuleb raha vähem. jah, maailmamajanduses on väga palju raha, aga, aga see raha ei jõua sinna, kus seda raha on vaja. see ei jõua näiteks meie regioonidesse, et seal ebavõrdsust vähendada. veelgi enam, pangad ei täida ka oma rolli paljud pangad seisavad silmitsi suurte riskidega, eh, sest et projektide rahastamine tähendab seda, et nad võtavad veelgi suuremaid riske. seega isegi väga äh, korrektsed investeerimistaotlused äh, lükatakse pankade poolt tagasi isegi siis kui, kui äh, tagatud on kaheksakümneprotsendine Euroopa Liidu rahastamine, seda ülejäänud kahe, kahtekümmend protsenti ei anta, sest pangad lihtsalt kardavad. niisiis igasugune finantseerimine on lõppenud loomulikult ei äh, saa me pangandussektorit eirata, me peame oma pangandussektorit muutma ja kindlustama, see peab olema elujõuline selleks, et oma rolli mängida. ja selleks rolliks on reaalmajanduse rahastamine me peame taastama endise olukorra ning seetõttu on pangandusjärelevalve ning pankade kindlustamine äärmiselt oluline. aga ühiskond ei pea eh, jätkuvalt maksma nende pankade konsolideerimise eest, see summa on tohutu, me anname pankadele tohutult raha ja pangad lihtsalt hoiavad selle raha endale. Eh, Kreeka eh, kohanemiskava näiteks Äh, andis meie pankadele viiskümmend, kuuskümmend miljardit rekapitaliseerimiseks, aga peaaegu mitte midagi sellest ei ole näiteks jõudnud VKE-deni. Äh, VKE-dele pole enam elujõudu jäetud, sest nad ei saa pangast lihtsalt raha. Äh, ma ütlesin, et Euroopa Keskpank annab raha välja, aga sa, keskpank ei äh, anna raha otse liikmesriikidele või regioonidele, nii et, et küsimus on selles, kuidas see raha reaalmajandusse jõuaks. me peame kindlasti konsolideerima pangandussüsteemi ja hoolitsema selle eest, et see maja rea-, et see raha reaalmajandusse jõuaks. veel üks asi, millele siin raportis täiesti õigustatult tähelepanu juhitakse, meil on vaja alternatiivseid rahastamisvahendeid. toon ühe näite Äh, ühistupangad. enamik neist liikmesriikides tegutsevad äh, väga hästi. Neil on olnud palju vähem probleeme selliste hapuks läinud varadega nii et, et äh, võib-olla me peaksime arvestama nende pankade kogemustega, need ei ole pangad, mis ole, on tekitanud selliseid probleeme nagu ülejäänud pangad ja sellised pangad on väga heaks rahastamisvahendiks, sellepärast et enamik nende antud laenudest tõesti läheb reaalmajandusse, sotsiaalettevõtetele, VKE-dele. sellega me peame arvestama. süsteemse tähtsusega pangad annavad raha välja eh, ettevõtlusele ja reaalmajandusele ainult eh, väga väikesel määral me oleme juba öelnud, et sotsiaalmajandus eh, on äärmiselt oluline selleks, et luua töökohti ning vähendada ebavõrdsust. niisiis, me peame leidma äh, vajaliku toetusraamistiku nendele ühistupankadele ning Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid leidma vajalikud vahendid ka projektivõlakirjade loomiseks regionaalsel ja riiklikul tasandil sellepärast et äh, need mudelid, äh, mis meil Euroopa Liidu tasandil on, on mõeldud äh, suurtele projektidele ja regioonidel on nendes projektides raske osaleda. ja oluline on ka, et oleks paindlik süsteem projekti võlakirjadele, rohelistele võlakirjadele, kui me tahame teha investeeringuid just nimelt regi-, regionaalsel ja kohalikul tasandil. me siin täna kõnelesime näiteks ju nendest arukatest energiavõrkudest meil on vaja usaldusväärseid mudeleid äh, äh, alternatiivsest rahastamisest kohalikul tasandil. ei, ei saa lubada nii äh, olukorda, kus selline süsteem on ainult olemas suurte projektide jaoks. Euroopa Keskpank antud hetkel ei rahasta Äh, neid riike, kus käib finantssüsteemi konsolideerimine ja eesmärgid on jäänud saavutamata ja kui makromajanduslikud tingimused ka veel sisse viiakse, siis ei saa enam keegi neid pro projekte rahastada. nii et, et tekib tõhi, tõsine oht, et nendes riikides, kus on probleeme äh, eelarvega, kus on ühiskonnas probleeme nende makromajanduslike tingimuste tõttu, enam ei saagi äh, raha ka alternatiivsetest allikatest nii et, et kust me võtame selle raha, mis meil on vaja äh, selleks, et saada äh, vajalikku kaasrahastamist, et saada toetust näiteks struktuurifondidest. Äh, me peaksime kõikides liikmesriikides leidma ka vajalikud viisid mikrorahastamiseks, mis on suunatud just noortele ettevõtjatele, sotsiaalsetele ettevõtetele äärmiselt oluline on aidata neid inimesi, sellepärast et äh, suured ettevõtted äh, saavad raha kergemini, aga noor ettevõtja, kes oma ettevõttega just alutab, kellel on vaja paari tuhandet eurot, äh, sellistel inimestel on väga raske raha saada, kui nad pöörduvad näiteks pankade poole, sest neilt nõutakse tagatisi ja mida iganes aga paari tuhande euroga võib inimene juba korraliku elujõulise ettevõtte käima panna. üks asi veel, mida parlament on tegelikult juba otsustanud. sotsiaalmajandussektor. ka selle sektori ettevõtted peaksid saama raha Äh, Euroopa äh, struktuurilistest investeerimisfondidest, sellepärast et äh, näiteks minu koduriigis ja mitmes teises riigis, kui inimene mingis sotsiaalses ettevõttes osaleb, siis ta jäetakse rahastamisest kõrvale. ma tean, et on esitatud laenutaotlusi, mis on tagasi lükatud, sellepärast et eh, inimesed osalesid sotsiaalettevõttes ja see on diskrimineerimine. parlament peaks eh, nõudma ja seda peaks ka selles raportis välja ütlema ja me esitame ka muudatusettepanekud selle kohta, nimelt kõik need takistused eh, rahastamise teel, kõik need, see diskrimineerimine ühistute ja sotsiaalmajanduse vastu peab lõppema niisiis, nagu ma ütlesin, me esitame muudatusettepanekud selleks, et raporteid paremaks muuta, sest tegemist on olulise ja huvitava raportiga. aitäh! härra Matula järgmisena. aitäh, tahaksin äh, liituda eelkõnelejatega äh, sellega, mida nad on öelnud ja rõhutada veel kord mõningaid asju, mida täna juba mainiti komisjoni ettepanek on vägagi teretulnud kõigile liikmesriikidele, aga iseäranis uutele liikmesriikidele. miks ma sellest kõnelen? kui vaadata läbi seda dokumenti, seda raportit, mis äh, puudutab komisjoni seitsmendat ja kaheksandat äh, vahearuannet äh, ühtekuuluvuspoliitika kohta, mis on meie päevakorras järgmine punkt, siis me näeme, et majandus- ja rahanduskriis on lähenemisprotsessile lõpu teinud või on selle protsessi lausa pea peale pööranud ning on süvendanud siis lõhesid regioonide vahel ja sellega on jõudnud lõpule pikk periood, mille jooksul need regionaalsed ebavõrdsused äh, vähenesid. niisiis, äh, kõige negatiivsemalt on see kõik mõjutanud äh, nõrgemaid piirkondi ning iseäranis majanduskriisi ajal. seda tuleb tunnistada vaadake näiteks, mis juhtus minu koduriigis Rumeenias ja ma arvan, et ka teistes regiooni riikides. me päästsime pangad kriisist aga kas need pangad annavad nüüd oma panuse selleks, et majandust päästa, et meie riikide majandust päästa? ma arvan, et see raport võimaldab kasutusele võtta need tõhusad vahendid, mida me saame kasutada kogu Euroopa Liidus selleks, et luua arenguprojekte, asju juba ka, äh, ammu ette planeerida. Rumeenia ja teised liikmesriigid äh, on ummikusse sattunud just nimelt sellepärast, et meil ei olnud, meil ei olnud võimalik kuskilt raha saada äh, me räägime siin avaliku sektori projektidest, VKE-de projektidest ja nõnda edasi nii veider see, kui, kui see ka ei ole enne kriisi, oli laene võimalik väga kergesti saada. aga praegusel ajahetkel, kui äh, äh, tõesti meie riikides üritatakse ellu rakendada paljusid tõsiseid probleeme, raha selleks lihtsalt ei ole, vähemalt Rumeenias on äh, rahast tõsine puudus ning ma tahaksin korrata, et väga paljud projektid lihtsalt seiskusid, kuna rahalisi vahendeid ei olnud Äh, mudelit, nagu näiteks härra Zelleri poolt välja pakutu, äh, need Saksamaa ühistupangad või need äh, igasugused toetusskeemid on vägagi teretulnud. ma ei taha, et minust valesti aru saadakse, ma ei kõnele siin ainult Rumeenia olukorrast, sellepärast et Äh, Rumeenia probleemid tegelikult ei ole nii väga hullud. Äh, Rumeenia pangandussüsteem on erastatud peaaegu üheksakümne protsendi ulatuses ning see süsteem toimib vastavalt äh, siis nendele põhimõtetele, mis on paika pandud meie panku omavate pankade poolt ja need pangad on Lääne-Euroopa pangad ma arvan, et äh, mingi muu rahastamissüsteem oleks väga vajalik, sest siis me võiksime ka midagi ette ennustada ja planeerida asju keskpikas ja pikemas perioodis, perspektiivis. ja samuti tervitaksin härra Zelleri ettepanekut. Äh, ma loodan, et me suudame seda ettepanekut veelgi täiustada selleks, et äh, saaksime siis koostada oma arvamuse pädevale komisjonile ja nüüd kuulaksime ära ka komisjoni seisukoha aga mulle tundub, et komisjoni nimel keegi sõna võtta ei soovi. niisiis, härra Vlasak, palun. aitäh, daamid ja härrad, tahaksin kasutada ära võimalust tänada härra Zellerit selle eest, et ta juhtis tähelepanu asjaolule, et meil tõesti on sellist raportit vaja mul on väga kahju, aga et komisjoni esindajaid siin kohal ei ole, sellepärast et me oleme teadlikud nendest pikaajalistest probleem, probleemidest, mis VKE-del rahastamisega on. nii palju, kui ma tean, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti vastu tegevuskava selle probleemi lahendamiseks tahaksin äh, komisjoni esindajatelt küsida, milliseid algatusi selle tegevusprogrammi raames on tehtud ja millised tegevused on plaanis. ma arvan, et meil oleks vaja täit pilti, see täiendaks äh, härra Selleri raportit, aga kahjuks komisjoni esindajaid siin ei ole. jah, äh, Regi peadirektoraadi esindajad siin on, aga selle raportiga tegeleb siseturu peadirektoraat ja finantsteenus teenuste peadirektoraat. aga võib-olla võiksime esitada küsimuse kirjalikult. muudatuste esitamise tähtaeg on su suhteliselt lühike, kahekümne kaheksas, sellepärast et me peame detsembris selle arvamuse vastu võtma, sellepärast et EKOn võtab oma arvamuse vastu jaanuaris, nii et, et meil väga palju aega ei ole aga võimalik, et meil siiski õnnestub komisjonilt kommentaarid saada, ma ei tea küll täpselt kuna, aga üritame selleks võimaluse leida niisiis, nüüd peame leppima kokku muudatuste osas, see on väga lühike, homme keskpäevaks on muudatusettepanekuid vaja ja Joachim, ma tean, et ma pean sulle ka sõna andma, aga, aga kuna ma juba alustasin, siis ma lõpetan, mis ma öelda, sellega, mis ma öelda tahtsin ja annan siis sulle sõna ähm, ähm, proua Kleva juba ütles, et äh, see arvamus on äh, kõigile, saadeti kõigile välja piisavalt varakult, nii et, et kõigil on olnud võimalik kommenteerida. ja nüüd Joachim äh, raportöörina saad sa kõige lõpuks sõna, aitäh Äh, suur tänu, proua esinaine soovin tänada kolleege, kes sõna võtsid, eriti äh, kaasraportööre Kle,, äh, kolleeg Kleva Kõikušit ja ka kõiki teisi. Te kinnitate minu järeldusi kogu selle teema osas, nimelt neid võimalusi, mis ju küll olemas on, kahjuks ei kasutata, kõik töötavad omaette et näiteks Euroopa Keskpank, kes annab raha peaaegu null intressiga eh, välja kommertspankadele, eh, siis kommertspangad kasutavad neid vahendeid ainult iseenda olukorra parandamiseks ning need käendused, mida antakse pikaajaliste projektide tagamiseks, neid tegelikult ei kasutata. miks, ma tõepoolest ei tea, võib-olla lihtsalt ei teata neid võimalusi või siis ollakse riskipelglikud mitmeaastases finantsraamistikus on struktuurifondide vahendid, äh, mille äh, kasutamise suunitlus on selge, need on ette nähtud VKE-de rahastamiseks, innovatsiooni toetamiseks, teadustegevuse arendamiseks äh, ning ka suurte taristuprojektide rahastamiseks juba ainuüksi need kolm instrumenti peaksid andma koos Äh, tugeva koostoime ning äh, just kriisiriikides äh, tuleks neid kasutada, neid tuleks kasutada riski maandamiseks. kuid mul kahjuks ei ole infot selle kohta, kuidas neid instrumente kasutatakse. tegemist on ju väga hea võimalusega suurte projektide tagamiseks, kuid kas võimalust ka tegelikult kasutatakse, võimalusi tegelikult on erinevaid, eh, kuid eh, puudub ülevaade tervikpildist kõikidest nendest võimalustest, mis on eh, olemas ning tuleks rohkem kooskõlastada neid võimalusi, mis olemas on ning su-, siin on juba tehtud suur töö ära struktuurifonde käsitleva määrusega äh, ning meie komisjoni ülesanne äh, on, nagu ka kolleegid juba mainisid, lähiaastatel äh, vaadata, äh, kuidas Euroopa Liidus kasutatakse ära neid võimalusi, mis olemas on, mida Euroopa Liit pakub liikmesriikidele, kuidas nendega liikmesriikides ringi käiakse, kas liikmesriikide valitsused äh, Äh, edastavad olemasolevad võimalused piirkondadele äh, ning äh, kas ettevõtted neid tõepoolest ka kasutada saavad, aitäh! kordan siis veel kord, kahekümne kaheksas november on muudatuste esitamise tähtaeg ja hääletame siis detsembris. aitäh ja läheme nüüd seitsmenda päevakorrapunkti juurde selleks on seitsmes ja kaheksas eduaruanne ühtekuuluvuspoliitika kohta ja raportöör on proua Savisaar Toomast. palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees ja head kolleegid käesolev omaalgatus omaalgatuslik raport mis algselt pidi põhinema vaid euroopa komisjoni seitsmendal eduaruandel on tänaseks saanud täiendusi ning käsitleb euroopa komisjoni seitsmendat ja kaheksandat eduaruannet euroopa liidu ühtekuuluvuspoliitika kohta ja 2013. aasta strateegilist aruannet programmide rakendamise kohta ajavahemikul 2007 kuni 2013 ühtekuuluvuspoliitika üheks peamiseks eesmärgiks on suurendada euroopa liidu ühtekuuluvust vähendada tööpuudust vaesust ja sotsiaalset tõrjutust selleks et saavutada ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ning, ning hinnata selleks kasutatavate programmide ja meetmete edukust on vaja teha täiendavaid analüüse mis ennekõike põhinevad asja ja ajakohastel ning võrreldavatel andmetel. majandus ja finantskriis on lähenemisprotsessi peatanud või selle isegi vastassuunda pööranud süvendades seega piirkondadevahelisi erinevusi veelgi. lõpule on jõudnud ajavahemik mille jooksul piirkondlikud erinevused seoses skp ga elaniku kohta ja tööpuudus euroopa liidus pidevalt vähenesid ühtekuuluvuspoliitika põhirõhk on siiani olnud suunatud eesmärkide kindlaksmääramise ja nende eesmärkide saavutamise hindamise järelevalve asemel pigem vahendite ärakasutamisele kuid ega ka vahendite kasutamisega ei saa rahul olla käesolevaks aastaks on euroopa liidu keskmine vahendite kasutus ainult see on selge märk et kogu protsess on liiga aeglane näiteks eriti väikestele ja keskmistele ettevõtetele on periood mis jääb taotluse sisseandmise ja lepingu sõlmimise vahele sageli liiga pikaks. liikmesriigid peavad ka tagama et euroopa liidu toetustele on olemas vahendid kaasrahastuseks nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasemel. muret tekitabki asjaolu et suur hulk vähem arenenud liikmesriike ja piirkondi sõltuvad suurel määral ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ehk paljudes piirkondades on avaliku sektori investeeringud asendatud euroopa liidu meetmetest tulenevaga. ja kuigi vastavus strateegia euroopa eesmärkidele on tähtis on väga oluline ka mitte kaotada silmist majandusliku sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse põhieesmärke mis sattusid kriisi tõttu tõsiselt ohtu leian et nüüd on vajalik suunata põhitähelepanu investeeringutele infrastruktuuriprojektidesse sellistes sellistes põhisektorites nagu transport telekommunikatsioon ja energeetika. kriisi tagajärjel on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus elava elanikkonna arv märkimisväärselt suurenenud eelkõige ühtevusku- ühtekuuluvuspiirkondades ja ühtekuuluvuslinnades. nendele probleemidele tuleb leida kiiresti lahendus keskendudes sellistele poliitikavaldkondadele mis tagavad jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive ning sotsiaalse kaasamise siinkohal pean oluliseks sotsiaalfondi meetmete mõjude ja efektiivsuse paremat hindamist ning paremat koordineerimist. lähtuvalt eelpool toodust plaanin ka ise veel esitada mõningaid täiendavaid ettepanekuid juba valmisolevale raportile ning loomulikult ootan ka kolleegidelt omapoolseid täiendusi ja ettepanekuid. suur tänu!

mis leidis aset seitsmenda, kaheksanda perioodi ajal ning me peaksime oma mõju, parlamendi mõju ja meie parlamendi mõju suurendama järgmiste perioodide jooksul aastani kaks tuhat kakskümmend ning me oleme ju aru saanud sellest, mis on puudu näiteks nutikas spetsialiseerumine, piirkondlikud partnerluslepped, need kõik on väga olulised ning just niisuguste elementide eh, abil oleks võimalik eh, meie tulevikku tugevdada ning seda tuleks mainida ka raportis ning me peaksime viitama siin just perioodile aastani kaks tuhat kakskümmend, sest et eh, meil on vaja pidada silmas just tuleviku arenguid ning eh, seda tuleks raportis arvestada. Eh, konkreetsed ettepanekud ma veel esitan, aitäh. aitäh, Olži Vlasak. Eh, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já... Aitäh! Tervitan seda raportit on täiesti selge, et äh, siin rõhutatakse statistiliste andmete kvaliteeti. me käsitlesime seda teemat täna juba seoses härra Kodmanise raportiga, see on tõesti väga oluline teema. mina tahaksin keskenduda ühele asjale. ühtekuuluvuspoliitika äh, osas äh, tuleks pöörata üsna palju tähelepanu linnadele ja linnastutele. Äh, raportis öeldakse, et kogu protsess peaks olema sõltumatum. Äh, me peame vaatama, kas vahendid on tõhusad, annavad tulemusi või ei. aga me peame samuti kontrollima, kas see sõltumatus selles süsteemis ikka üldse sees on. vaat-, vaatama, kas sellega on arvestatud ka kohalike ja regionaalsete strateegiate juures ning veel üks küsimus on kohalikud omavalitsused. Neil on üsna palju tööd juba teha, neil on oma tegevuskava ja me ei tahaks neile äh, täiendavaid, äh, täiendavat halduskoormut koormust õlule panna, näiteks nõuda neilt aruandlust, sellega peab ka arvestama. Äh, see on kõik, mis ma öelda tahtsin, aga see raport meeldib mulle väga ja esitan mõned muudatused, aitäh! ja nüüd annaksin sõna komisjonile, ma ei tea, kas komisjoni poolt, kes esindab komisjoni uh,? Dear chair, thank you. aitäh. ja tahaksin tänada ka raportööri tehtud töö eest. mul on mõned lühikesed märkused, jah kolm raportit käsitlevad erinevat liiki statistikaga. seitsmes ja kaheksas äh, vahevaran vaatavad siis äh, statistikat, mis puudutab majandus- ja sotsiaalset arengut, SKT-d ja teisi asjakohaseid näitajaid tööhõive kohta ja nõnda edasi. me oleme juhtinud tähelepanu sellele, mida võib öelda olemasolevate statistiliste andmete kohta ning äh, seoses eelmise päevakorrapunktiga siin juba räägiti sellest, et investeeringud äh, kohalikul ja regionaalsel tasandil äh, on äh, tõesti vähenenud. see on üks suurimaid väljakutseid, mis meie ees praegu seisab. loomulikult on see suuresti tingitud finantskriisist, kriisist riigi rahanduse vallas ja äh, kui vaadata seda strateegilist aruannet, mille me avaldasime aprillis, siis on selge, et me vaatame seal just praeguste programmide ellurakendamist. Äh, me tugineme siis äh, andmetele, mida me oleme saanud programmide jälgimisest, sellest, kuidas raha on kasutatud, millised on olnud tulemused, nii et, et need kaks raportit, mis teile on esitatud, täiendavad äh, Äh, teineteist nad ei käsitle samu statistilisi andmeid, aga täiendavad teineteist. mis puudutab nüüd strateegilist raportit, siis äh, me oleme hakanud saama tõendeid selle kohta, et meie poliitika tõesti annab tulemusi. jah, need tulemused on suhteliselt ebaühtlased Äh, mõnedes liikmesriikides ja mõnedes valdkondades asjad ei liigu nii kiiresti, kui me sooviksime, siin on süüdi kriis, kaasrahastamise puudus ja paljudel juhtudel on ka lihtsalt äh, suutlikkus äh, puudus kohalikul tasandil, suutlikkus projekte välja mõelda ja ellu viia ja loomulikult majandused on meil väga tihedalt üksteisega seotud ja siin tuleb arvestada ka lepinguõiguse alaste probleemidega Äh, probleemidega, mis on seotud riigiabiga, samuti keskkonnanõuete järgimisega veel üks oluline asi, mida me strateegilises raportis rõhutame, on see, et poliitika on üritanud äh, ka siis äh, tõesti raha ümber suunata sellesse valdkonda, kus neid, seda kõige rohkem on vaja, näiteks tööturu toetavatesse meetmetesse, VKE-desse ja nõnda edasi ning potentsiaal on tohutult suur, nagu raportöör ütles peaaegu, peaaegu viiskümmend protsenti äh, rahast äh, on praegu kasutamata. ja loomulikult äh, saaks selle raha ära kasutada just nimelt konvergentsi piirkondades ja liikmesriikides ma tahaksin rõhutada ka seda, et me peame kasutama nii statistilisi andmeid seitsmendast, kaheksandast eduaruandest Äh, kui ka infot, mis me oleme saanud äh, praeguste programmide jälgimisest, see võimaldab meil välja töötada tulevikus paremini äh, koostatud programme ning me peame pöörama rohkem tähelepanu just praeguste programmide hindamisele, selleks et mõista, mis toimib, millistel asjaoludel ja mida on vaja muuta. nii et, et need on need elemendid, mis meie arvates väärivad tegelemist ja loomulikult räägitakse raportis ka sellest, et poliitikate ellurakendamisel on vaja suuremat läbipaistvust, see on tõesti väga oluline ja tuletaksin teile meelde, et meil on äh, ka kõikide liikmesriikide kohta raportid, mis annavad palju üksikasjalikuma ülevaate ning loomulikult oleme valmis jätkama teie komisjoniga koostööd selles valdkonnas ja olen valmis vastama küsimustele, aitäh, aitäh. Äh, äh, jaa, proua Tšismanova vabandust, proua Smolkova, teil on äh, sõna. Äh, suur aitäh, mul on üks küsimus äh, komisjonile. väga palju on siin juba ära öeldud, aga sellele vaatamata meie selles tekstis, mida me praegu arustame, mulle valmistavad mõned punktid üksteist ja kaksteist, kus räägitakse andmete puutus, puudusest Äh, minu arvates on see raport väga oluline ka poliitilisest aspektist. Äh, järgmisel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. minu arvates on see oluline ka sellepärast, et me alustame järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga ja meil on vaja selgeid tulemusi eelmisest programmeerimisperioodist. me peame õppima sellest, mis on tehtud eelmistel perioodidel selleks, et järgmisel periood, perioodil paremini äh, äh, tegutseda ja ma toetan täiesti raportööri, kui raportöör ütleb, et andmeid on ebapiisavalt. Äh, meil oli sõltumatu statistikaprogramm, me oleme rääkinud sellest, kui oluline statistika on ja seetõttu minu lühike küsimus komisjonile millised äh, on võimalused ja vahendid, mis komisjonil on selleks, et võtta liikmesriikidega ühendust ja mitte lihtsalt korrata, et meil ei ole piisavalt andmeid, et statistika on halb, vaid lihtsalt selleks, et neid asju paremini teha ja hoolitseda selle eest, et järgmise finantsperioodi jooksul me tõepoolest saavutame selle paindlikkuse, millest me kõneleme, et me suudame lõpuks ometi selle paindlikkuse ellu rakendada niipea, kui me näeme, et midagi on valesti annan äh, komisjonile veel äh, sõna, aga ma ei tea, kas keegi soovib veel komisjonile küsimusi esitada, ei soovi, niisiis palun, komisjon. jah, äh, jah, tõesti, punkt üksteist minu arvates on võib-olla pisut karm. kui vaadata, kui palju andmeid me oleme kokku kogunud, kui palju andmeid on esitatud, mulle tundub, et see keelekasutus on võib-olla natuke karm Eh, jah, me saame kindlasti eh, võib-olla parandada natukene nende andmete kvaliteeti ja võib-olla üks hea uudis on see, et eh, meil on nüüd ka palju hilisemad andmed, sest see strateegiline raport tugineb kahe tuhande üheteistkümnenda aasta andmetele ja see töökohtade arv, mida me seal märgisime, oli nelisada tuhat töökohta. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta andmed näitavad, et viissada kaheksakümmend tuhat töökohta on loodud. Äh, kõigis liikmesriikides, nii et, et äh, andmete kvaliteet paraneb, meil on veel siin nõrku kohti teatud valdkondades, aga pidades silmas seda, et, et need äh, andmed tuginesid siis nende põhiindikaatorite vabatahtlikule kasutusele, on edusammud tõesti olnud väga suured Eh, ning me tugineme siin eh, ka järelhinnangutele, millega me praegu al algust teeme ja loodetavasti niimoodi saame ka olukorda paljudes prioriteetsetes valdkondades parandada. niisiis ma tahaksin eh, teile öelda, et kui te vaatate seda paketti, mille me teile esitasime, siis need raportid täiendavad üksteist. tegemist on makroregionaalsel tasandi statistikaga. ja meil on nüüd vaja Eh, et eh, me hindaksime, kuidas need programmid, mis on läbi viidud, on seotud, seotud eh, sotsiaalmajanduslike ja territoriaalsete suundumustega ja seda me üritamegi oma järelhinnangute käigus teha, me üritame neid suuri arenguid majanduses ja ühiskonnas siduda siis konkreetsete programmide ja meetmetega aga tegemist on raporti eelnõuga, seega ma võin kommenteerida. Äh, mulle tundub, et äh, praegu on meil palju usaldusväärsemaid andmeid, kui äh, punkti üksteist põhjal mulje jääb, aga eks me aruta seda edasi, aitäh. jah, jah, sa võid kommenteerida ka lõplikku raportit, mitte ainult raporti eelnõu. kas keegi soovib veel midagi öelda, kui ei, siis annan sõna raportöörile, proua Savisaar, palun suur tänu ja suur tänu ka kõikidele kolleegidele nende kommentaaride eest ja võib-olla ainult paar märkust et mis puudutab parlamendi rolli et võiks pigem vaadata ennekõike tulevaste perioodide poole aastani 2014 kuni 2020 siis siin ütleks nii palju et kui me tegelikult vaatame selle raporti pealkirja siis me saame peame ikka keskenduma ka selle analüüsile mis on mis on välja toodud seitsmendas kaheksandas eh, edu või vahearuandes ja nii edasi aga aga mul on aga teil on õigus ja ma ootan huviga ettepanekuid ja võib-olla me saame need siia lisada Oldi Vlasakile ütlen, ütlen nii palju ja, ja ka komisjonile, komisjonile vastu selle andmete kogumise kohta äh, et kui me andmeid ei koguks ja me ei, siis me ei suudakski hinnata tegelikult, et kas see meie strateegia, poliitika, mida me siin ja ka komisjon välja pakub, et kas sellel on ka tegelikku tagajärge ja ja, ja, ja ja see kriitika võib-olla liiga karm on ja liiga karmilt öeldud, et meil puudub, meil puudub statistika, siis äh, siis tegelikult ka sellest nendest aruannetest ja komisjoni dokumentidest siiski tuleb välja et meil meil puudub äh, noh puuduvad sellised andmed mis oleksid omavahel võrreldavad nii et ennekõike see punkt käsitleb seda et et need oleksid ühesugused mida me liikmesriikidelt ootame et neid oleks võimalik noh nende põhjal oleks võimalik teha järeldusi ja teha oma äh, poliitikas ühtekuuluvuspoliitikas tulevikus äh, ka siis adekvaatseid järeldusi aga see vist ongi, ongi kõik, kõik minupoolsed kommentaarid ja ootan tõepoolest äh, muudatusettepanekuid, et need siis koos teiega läbi vaadata, teha siis see lõplik raporti variant. suur tänu teile uh,! Thank you uh, very much! aitäh! Äh, regikomisjonis võtame selle raporti vist vastu jaanuaris, nii et, et muudatuste esitamise tähtaeg on kolmas detsember, keskpäev niisiis otsustasime, et kolmas detsember, keskpäev on muudatuste esitamise tähtaeg ja sellega äh, lõpetame tänase hommikuse koosoleku ja kohtume jällegi kell kolm, kui siin on ka liikmesriikide parlamentide esindajad ja räägime tulevaste poliitikate ellurakendamisega seonduvatest väljakutsetest, aitäh!